Dear colleagues, I'm going to begin the... kolleegid, alustame koosolekut õigeaegselt. kõigepealt esimehe teadaanded. ja siis meil on pisut aega veel hääletuseni. ma näen, et inimesed alles saabuvad, aga alustan ikkagi teadaannetega. aga ärge muretsege, ma vaatan, et vähemalt hääletuseks oleks kõik kohal nüüd minupoolsed teadaanded. kõigepealt eh, järgnevad muudatused päevakorda. kui vähemalt koordinaatorid kuulaksid, oleks väga hea. punkt kaheksateist EU-Liisa toimub kümme viisteist, viisteist nelikümmend viis asemel. kui koordinaatorid vähemalt kuulaksid, siis oleks väga hea. punkt kaheksateist EU-Liisa leiab aset siis kümme viisteist, kümme neli, neljakümne viie asemel Äh, uus punkt on juurde lisatud digitaalse kaubavahetuse äh, strateegia kohta kümme, nelikümmend viis, üksteist, kaksteist ja kolmteist punktid, hääletused äh, siis paketi osas on edasi lükatud kuuendaks novembriks punkt üheksateist, rahapesuvastane võitlus kriminaalmenetluslike meetmetega leiab aset üksteist nelikümmend viis punkt kakskümmend Euroopa strateegia kohta Äh, nutikate transpordisüsteemide kohta on edasi lükatud äh, või tühistatud, äh, kui keegi ei ole muudatustele vastu, siis on need heaks kiidetud. täna ei ole Hor-, Horvaatia, Mal-, Malta, Taani ja keelekeelete tõlget. Barbara Spinelli on määratud raportööriks algatusraportile Meediavabadus ja meediapluralism Euroopa Liidus. Kostas Kristikonas on raportööriks nimetatud arvamuse kohta, mis puudutab kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta Europoli, Eurojusti, Frontexi, FRA ja teiste eelarve täitmise kohta. kas komitee kinnitab koordinaatorite ametisse nimetamised? jah. libe eh, komitee, komisjoni koosolekute kaks tuhat kaheksateist eh, kalendri heakskiitmine hääletus eh, toimub sellel koosolekul delegeeritud rakendusaktide osas kaheteistkümnendal oktoobril sai Eh, komisjoni raama otsuse eh, selle kohta, kuidas eh, justiitsprogrammi rahastada. ja selle rakendusakti, rakendusakt anti kolmeteistkümnendal oktoobril edasi kõikidele liikmetele ning sisemine tähtaeg vastuväidete esitamiseks Eh, toodi ka välja, kui keegi on vastu, siis andke libesekretäriaadile teada enne kahekümne seitsmendat oktoobrit kaks tuhat seitseteist ja nii nagu kõik teavad, elektrooniline hääletus toimub täna kell kaheksa. Eh, kinnitan kõigile, õigemini küsin, et eh, kas kõigil on ikkagi elektroonilise hääletuse kaardid kaasas, sest hääletamine on täna elektrooniline. kolleegid, kui kõik saaksid nüüd natukene maha vaikida. ma ei hak-, alusta hääletamist enne, kui ma olen koordinaatoritelt üle kontrollinud, et äh, kõik on kohal, ärge muretsege. härra Wikström, kas teil on kodukorda puudutav küsimus? jah, hetkeks palun, kas tohib sõna paluda? Äh, ma, ma, ma ütlesin, et me ei hääleta veel. Äh, ootan ära, et kõik on kohale jõudnud ja, ja siis Malta olu-, Malta hmm, leinaminutid paluks ka korraldada ja siis hääletame. et asi oleks selge, enne kui me hakkame hääletama, tahaksin koordinaatoritelt äh, märgu anneta, et kõik on kohal, et ärge muretsege, me ootame kõik ära. aga nüüd palun tähelepanu hetkeks. kolleegid, palun vaikust. aitäh, Ants kolleegid, nagu kõik on kuulnud, siis kuueteistkümnendal oktoobril Malta ajakirjanik Daphne Caruana Galizia eh, tapeti mm, autopommiga. palun vaikust. nii et palun need, kes saali sisenevad, tehke seda vaikselt. nüüd uuriv ajakirjanik eh, Galizia mm, tapeti autopommiga komisjonil on äh, eriline mm, huvi ähm, just nende küsimuste vastu, millega ajakirjanik tegeles. Äh, ta mängis väga olulist rolli selleks inform-, informeerida kodanikke äh, korruptsioonijuhtumitest, eriti selles osas, mis puudutab Panama dokumente. tahaksin avada tänast koosolekut leinaminutiga, nii et palun leinaminut. Thank you very much, colleagues. aitäh, kolleegid. kolleegid, liigume nüüd elektroonilise hääletuse juurde. alustame Dublini hääletusega, ma saan aru, et proua Wikström soovib lühidalt sõna, enne kui me alustame, enne kui proua Wikström sõna saab, äh, vaata nüüd koordinaatorite otsa, andke märku, et kõik on kohal. andke mulle teada, kas kõik on kohal, niimoodi, et me saaksime hääletusega alustada. proua Wikström, suur tänu, esimees. austatud kolleegid, meil on olnud väga pikk tee täna hommikuse hääletuseni ja ka täna seisab meil väga pikk päev ees. tahtsin siinkohal kasutada võimalust selleks, et tänada teid kõiki, tänada teid südames, südamest tänada kogu meeskonda, kes selle teema kallal on töötanud ilma selle suure töö ja pühendumise ja kannatlikkusega variraportööride ja nende meeskondade poolt ja tänu suurepärastele kolleegidele sekretäriaadist, komisjonist ja meie õigustalit-, nähtusest ei oleks me täna nii kaugele jõudnud. Ehm, hääletuseni jõudmine on võtnud kakskümmend üks variraportööride koosolekut, mis on äh, rekordiline arv, äh, on ka arvukaid tehnilisi koosolekuid vahepeal toimunud, ma olen eriti tänulik selle eest, et kolleegid on näidanud üles valmidust mõista ka teiste kolleegide seisukohti, samas kaitstes omaenda fraktsioonide seisukohti. see on jätnud mulje, et parlament täna suudab rääkida ühe tugeva ühise häälega, mis on teatud mõttes ajalooline ja loodetavasti on inspiratsiooniks ka nõukogule, meie kaasseadusandjatele mul on hea meel, et me oleme saavutanud äh, üldise konsensuse vastuseks sellele, mida Euroopa kodanikud on öelnud maikuus Eurobaromeetri uuringus kus, kus seitsekümmend protsenti Euroopa kodanikke ütlesid, et nad soovivad, et Euroopa tegutseks rändeteemadel. see on kõige selle nurgakivi. meil on vaja pragmaatilist reformi Euroopa äh, ühise varjupaigasüsteemi osas, mis äh, praktikas toimiks ja oleks õiglane. loodetavasti täna me tunneme, et me oleme astunud olulise sammu edasi ja et äh, ka nõukogu leiab inspiratsiooni sellest äh, pragmaatilisest teisi kuulavast koostööst, mis on keskendunud praktiliste lahenduste leidmisele mis on aidanud Euroopa Parlamendi just tänasesse seisu. suur tänu veel kord kõikidele teist, teile ja läheme hääletuse juurde. aitäh, proua Wikström. Lähe-, tahaksingi eh, hääletuse juurde, härra Vyšovski, kas teil on midagi öelda? ma tahaksin teada, miks tšehhikeelset tõlget ei ole? see on eh, oluline eh, Tšehhi Vabariigi kolleegide jaoks, kes soovivad kuulata, mis täna siin räägitakse Te alguses nagu ei maininud, et, et meil tõlget ei ole. aitäh, härra Tšidovski, ma vabandan. püüame uurida, miks tõlget ei ole, arvestades eh, seda, kuivõrd ehm, tundliku teemaga täna on, mida tuleb hääletada. nii et vabandan veel kord ja püüan leida põhjenduse. aga läheme nüüd hääletuse juurde. mulle just öeldi, et Tšehhi tõlge peaks täna olema Should... Eh, mulle öeldi, et tšehhikeelne tõlge peaks täna olema. Läheme hääletuse juurde ja kontrollime üle. kolleegid, läheme nüüd hääletuse juurde, mul on tehniline teadaanne, enne kui me seda teeme. kuulage tähelepanelikult, võtke teadmiseks, et artikkel nelikümmend kaks lõige üks eh, leheküljel üheksakümmend neli hääletusnimekirjas on trükiviga üheksa viis üheksa, on öeldud, et see langeb ära, kui eh, terve rida muudatusettepanekuid kiidetakse heaks. Läheme nüüd hääletuse juurde ja alustame me üks, üks, null, üks, üks, üks, üks, üks, kaks identsed muudatusettepanekutega ja esimene hääletus, hääletus on alanud. Vote is closed. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. proua Spinelli, kas teil ei ole oma kaarte kaasas? see ei tööta. aga oluline on see, et kõik hääletaksid, nii et võib-olla istuge eh, teise laua taha ja proovige teist hääletusmasinast. nii et mul on väga oluline, et kõik saaksid täna hääletada niisiis artikkel kaks, kompromissi üks hääletus on alanud. vabandan, artikkel üks, eh, muudatusettepanek kaks kaheksa kuus, kaks kaheksa seitse, hääletus on alanud. Vote is closed. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kompromissi üks hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kaks. vabandan Okay. Article, this one, yeah. Article three compromise. artikkel kolm kompromiss kaks, hääletus on alanud. ei, ikka valesti. I m sorry, colleagues, amendment three hundred. vabandan, äh, muudatus kolmsada, hääletus on alanud. kolmsada. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kompromiss kaks, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kolm, hääletus on alanud. see on lehekülje seitseteist. kompromiss kolm. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud kompromiss neli, hääletus on alanud. leheküljel üheksateist on kompromiss neli, hääletus on lõppenud, ka vastu võetud. kompromiss viis, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss seitse, leheküljel kolmkümmend kaks, hääletus on alanud. lehekülg kolmkümmend kaks. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kompromiss kaheksa, leheküljel nelikümmend, hääletus on alanud hääletus on lõppenud vastu võetud. kompromiss üheksa, lehekülje nelikümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kompromiss kümme, leheküljel nelikümmend neli, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud kompromiss üksteist, leheküljel nelikümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss kaksteist, ka leheküljel nelikümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss kolmteist, leheküljel nelikümmend kuus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud. kompromiss neliteist leheküljel nelikümmend kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss viisteist, ka lehekülje nelikümmend kaheksa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud vastu võetud. kompromiss kuusteist leheküljel nelikümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss seitseteist leheküljel nelikümmend üheksa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kaheksateist, leheküljel viiskümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss üheksateist, leheküljel viiskümmend kolm, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend, leheküljel viiskümmend neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend üks, leheküljel viiskümmend viis, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kaks, leheküljel viiskümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kakskümmend kolm, leheküljel viiskümmend kaheksa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud vastu võetud. kompromiss kakskümmend neli, leheküljel viiskümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. artikkel kakskümmend viis, muudatus kuus, üheksa, seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud, kompromiss kakskümmend viis, leheküljel kuuskümmend, hääletus on alanud. muudatus seitse, kaks, null. hääletus on lõppenud. vastu võetud. võtan iseenesestmõistetavana juba. vägagi vastu võetud artikkel, muudatus seitse kaks null, lehekülg kuuskümmend kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kakskümmend kuus, leheküljel kuuskümmend kolm, lehekülg äh,, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kakskümmend seitse, lehekülje kuuskümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatus seitse, kuus, üheksa. hääletus on alanud vabandan, jah, seitse, kuus, üheksa. muudatusettepanek seitse, kuus, üheksa, leheküljel seitsekümmend. kas kõik on hääletanud, hääletamine lõppenud, tagasi lükatud. muudatus kaheksakümmend kuus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud vastu võetud, kompromiss kakskümmend kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud kompromiss kakskümmend üheksa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss kolmkümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek üheksakümmend neli, kaheksa, seitse, üks ja kaheksa, seitse, kaks leheküljel kaheksakümmend kolm. ja samuti kaheksa, seitse, viis kuni kaheksa, kaheksa, null, kõik on identsed lehekülgedel kaheksakümmend kolm ja kaheksakümmend neli, hääletus on alanud. kas kõik said aru, muudatused üheksakümmend neli kuni kaheksa, kaheksa, null, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend üks, lehekülje kaheksakümmend üheksa. kompromiss kolmkümmend üks. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud kompromiss kolmkümmend kaks, leheküljel üheksakümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. üheksa, viis kolm, viis neli ja nii edasi, üheksakümne, üheksakümne kolmandal lehel hääletus on alanud muudatus üheksa, viis, kolm. kolleegid, tegin vea. E, seda hääletust ei tule. see peaks olema kompromiss kolmkümmend kolm. jah, see on siin lehekülje e, alguses kohe, mul jäi kahe silma vahele. hääletus on alanud. lehekülg üheksakümmend kaks, kompromiss kolmkümmend kolm, hääletus on alanud kas kõik on äh, hääletanud, kompromiss kolmkümmend kolm, lehekülg üheksakümmend kaks, kas kõik on hääletanud, hääletamine lõppenud, vastu võetud, vabandan. nüüd muudatused üheksa, viis, kolm kuni üheksa, viis, kuus, leheküljel üheksakümmend kolm, identsed, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud proua Stevens, kas teil on kodukorda puudutav küsimus? kas viime kõigepealt selle hääletuse lõpuni? hääletus on nüüd lõppenud. tagasi lükatud proua Stevens. ma ei tahaks teid takistada, aga äh, need äh, need ajanumbrid äh, ei, äh, ei klapi hästi, kui ühel tehe poole pealt vaadata ja teiselt poolt vaadata, võib-olla äh, öelge ainult neid muudatusettepanekute numbreid, mitte lehekülje numbreid. From, from... ma võtsin aluseks jah, oma nimekirja, mitte sotsiaaldemokraatide nimekirja, võib-olla tõesti ei peaks lehekülje ma, ma tahtsin teid aidata, tuues välja lehekülje numbri, aga äh, ma siis ei maini neid lehekülje numbreid, kui see segab, mainin ainult muudatusettepaneku numbrit äh, üheksa, viis, seitse nüüd, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud üheksa, viis, kaheksa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. üheksakümmend seitse hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud üheksa, kuus, null, üheksa, kuus, üks kuni üheksa, kuus, neli identsed hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. muudatus üheksakümmend kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatus üheksa, kuus, üheksa, üheksa, seitse, null, üheksa, seitse, üks, üheksa, seitse, kaks, üheksa, seitse, kolm, üheksa, seitse, neli identsed. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss kolmkümmend neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, kompromiss kolmkümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, kompromiss kolmkümmend kuus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatus üheksa, üheksa, üks, hääletus on alanud. muudatus üheksa, üheksa, üks. hääletus on lõppenud. vastu võetud ahvet kakskümmend kolm hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud, muudatus üheksa, üheksa, kolm, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, üheksa, üheksa, neli, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud üheksa, üheksa, kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. üheksa, üheksa, seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend seitse, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud, kolmkümmend kaheksa kompromiss, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud, muudatused üks, null, üks, üks, üks, null, kaheksa. vabandust, kümme, üksteist, hääletus on alanud. Mm, lehekülje numbrit ma teile enam ei ütle. ma seda viga enam ei tee. muudatusettepanek üks, null, üks, üks. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. edasi muudatus sada kaheksa ja üks null üks kaks identsed, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. nüüd äh, põhjendused äh, üks, üks, kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud üks, üks, neli, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, üks, üks, viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, üks, üks, kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. põhjenduspunktid üks, üks, seitse vabandust, üks, üks, kaheksa, üks, üks, seitse langeb ära, üks, üks, kaheksa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. üks, üks, üheksa, üks, kaks, null, identsed, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. üks, kaks, kolm hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. ahvet kaks, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. muudatus üks, kolm, seitse, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. ahvet seitse. lehekülje peate ise üles leidma mina teile enam lehekülje numbrit ei ütle põhjenduspunkti numbri võin öelda, põhjenduspunkt number kakskümmend kuus. proua Gomes, lehekülje numbrit ma ei ütle, ma ei tohi, mul ei ole lubatud, keelati ära, hääletus ikkagi kestab veel. kas kõik on hääletanud, hääletamine lõppenud? vastu võetud muudatus kaks, kuus, viis, põhjenduspunkt kolmkümmend kaheksa A. kaks, kuus, viis. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud, heaks kiidetud. muudatus üheksateist, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud, muudatus kaks, kuus, kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, ahvet üheksa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatus kaks, kuus, üheksa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kaks, seitse, seitse. hääletus on alanud. kaks, seitse, seitse. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud ja kolleegid, nüüd jõuame lõpphääletuse juurde, nimeline hääletus, tekst muudetud kujul, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud nelikümmend kolm poolt, kuusteist vastu, erapooletuid ei ole ja nüüd ähm, hääletame otsust alustada läbirääkimisi, hääletus on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud nelikümmend üks poolt, neliteist vastu, erapooletud ei ole. palju õnne proua Wikströmile ja kõikidele variraportööridele. Thank you, colleagues, for your discipline in that voting. suur tänu kolleegidele, et äh, osalesite aktiivselt, sellest oli suur abi. Colleagues, we will now Colleagues, we do need lugupeetud kolleegid, me peame nüüd päris kiiresti edasi minema nüüd järgmiste hääletustega. Congratulations to all concerned in that vote, we need to move on now. suur tänu, peame minema nüüd edasi, nii et me lähme edasi järgmise hääletusega. me vaatame siis ETIAS, Euroopa Liidu reisiinfo ja lubade süsteemi ja raportöör on Kinga Kaal. kas soovite võtta sõna enne hääletamist? tahtsin tänada variraportööre Äh, assistente, konsultante äh, ja kõiki suurepärase töö eest, mis on ära tehtud niivõrd lühikese aja jooksul, ma tõepoolest hindan seda. ja me tegime tihedat äh, koostööd, kuigi me kõikide asjade suhtes ühel meelel ei olnud, siis ma usun, et meil oli väga hea töine õhkkond ja ma usun, et me näeme seda ka hääletamisel. suur tänu! Thank you very much uh, to the rapporteur suur tänu raportöörile ja me võime nüüd edasi minna hääletamisega. ja kõigepealt kompromiss artikkel seitsekümmend ja palun hääletame. Sorry, we have to see. The procedure B is the first vote. Procedure B. Because it's split in two. Reports, so the first report. Ah, yeah. Sorry, colleagues. kolleegid, et selgitada teile see on jaotatud kahte ossa ja meil on kõigepealt äh, äh, protseduur B, mille osas me peame hääletama. ja pärast seda me jätkame äh, lõpliku versiooniga. kas kõik on sellega rahul? nii et kompromiss artikkel seitsekümmend ja kaheksakümmend kaks ja siis on lõpphääletus. nii et kompromiss artikkel seitsekümmend, hääletame palun palun hääletame. see on kompromiss artikli seitsekümmend osas, see on siis äh, protseduur enne lõplikku hääletamist. okei okay., has everyone voted? kas kõik on hääletanud, hääletamine lõppenud, vastu võetud? kompromiss artikkel kaheksakümmend kaks, hääletamine on alanud hääletamine lõppenud, vastu võetud. ja lähme edasi nüüd teksti osas vastavalt nimelisele äh, hääletusele ja hääletamine on avanud, avatud. The vote is closed. hääletamine lõppenud, vastu võetud nelikümmend kaks, kolmteist, kolm erapooletut ja nüüd läbirääkimiste otsus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud, vastu võetud nelikümmend kolm, kolmteist, üks erapooletu, nii et äh, palju õnne raportöörile. ja lähme edasi. teine osa nii et kolleegid, me vaatame nüüd teist osa. see on siis põhiline hääletusnimekiri ja alustame muudatusettepaneku üks, äh, neli, kaks, neli, kolm, neli, viis, nii et äh, palun hääletame. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud Everyone okay? Okay, compromise on article one, the vote is open. Uh, artikkel üks, kompromiss, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatus kolm kolm seitse, hääletamine on alanud hääletamine lõppenud. tagasi lükatud kompromiss artikkel kaks, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. kompromiss artikkel kolm, hääletamine on alanud Vote is closed. hääletamine lõppenud. vastu võetud kompromiss artikkel neli, hääletamine alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. kompromiss artikkel kuus, hääletamine alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud ja muudatusettepanek kolm üheksa null, hääletamine alanud. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss artikkel seitse, hääletamine alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. kompromiss artikkel kaheksa, hääletamine alanud hääletamine lõppenud, vastu võetud. kompromissartikkel üheksa, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud, vastu võetud. artikkel kümme, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud, vastu võetud kompromissartikkel kümme A, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud kompromissartikkel üksteist, hääletamine alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud kompromiss artikkel kaksteist, hääletamine alanud. hääletamine lõppenud vastu võetud. kompromissi artikkel kolmteist, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kompromissi artikkel neliteist, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud hääletamine äh, plokiga äh, ja hariduse osas hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. ja edasi hääletamine occupation kustutamise osas hääletamine alanud hääletamine lõppenud. vastu võetud. hääletamine äh, kustutamiseks IP aadre-, aadress, hääletamine on alanud hääletamine lõppenud, tagasi lükatud kompromiss artikkel viisteist, hääletamine alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. ja muudatusettepanek viis, üks, kaks, hääletamine alanud. hääletamine lõppenud tagasi lükatud. kompromiss artikkel kuusteist, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. kompromiss artikkel seitseteist, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud kompromissartikkel kaheksateist, hääletamine alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. kompromissartikkel üheksateist, hääletamine alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. kompromissartikkel kakskümmend, hääletamine alanud see on artikkel kakskümmend. hääletamine lõppenud. vastu võetud. kompromissi artikkel kakskümmend üks, hääletamine alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. kompromissi artikkel kakskümmend kaks, hääletamine alanud. hääletamine lõppenud vastu võetud. kompromiss artikkel kakskümmend kolm, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. kompromiss artikkel kakskümmend neli, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud kompromiss artikkel kakskümmend viis, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud kompromiss artikkel kakskümmend kuus ja kakskümmend kuus A, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud mõned inimesed ei hääleta vist, et kui te ei taha, siis okei okay,, aga jah, hääletamine lõppenud. ma tean, et see on tüütu, aga lihtsalt hääletage. hääletamine lõppenud, vastu võetud, kompromiss artikkel kakskümmend seitse. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud vastu võetud kompromiss artikkel kakskümmend kaheksa, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud, vastu võetud. nüüd kompromissi artikkel kakskümmend üheksa, kakskümmend üheksa A, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud, vastu võetud muudatusettepanek äh, seitse, viis, kaheksa, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud, tagasi lükatud. kompromiss artikkel kolmkümmend, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud, vastu võetud kompromissi artikkel kolmkümmend üks, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kompromiss artikkel kolmkümmend kaks, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kompromissi artikkel kolmkümmend kolm, hääletamine on alanud hääletamine lõppenud. vastu võetud kompromissi artikkel kolmkümmend neli, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud kompromissi artikkel kolmkümmend viis, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud kompromissi artikkel kolmkümmend kuus, hääletamine on alanud hääletamine lõppenud, vastu võetud. kompromissi artikkel kolmkümmend seitse, hääletamine alanud. hääletamine lõppenud, vastu võetud. kompromissi artikkel kolmkümmend kaheksa, hääletamine alanud. hääletamine lõppenud, vastu võetud. kompromissi artikkel kolmkümmend üheksa, hääletamine alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kaheksa, seitse, viis, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. hääletas artikkel, kompromissi artikkel nelikümmend, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud vastu võetud kompromissi artikkel nelikümmend üks, hääletamine alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. artikkel nelikümmend kaks, hääletamine alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. kompromissi artikkel nelikümmend kolm, hääletamine alanud hääletamine lõppenud vastu võetud. kompromissartikkel nelikümmend neli, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. kompromissartikkel nelikümmend viis, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. kompromissartikkel nelikümmend kuus, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud kompromissartikkel nelikümmend seitse, hääletamine alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud kompromissartikkel nelikümmend kaheksa, hääletamine alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud kompromissartikkel nelikümmend üheksa, hääletamine alanud hääletamine lõppenud. vastu võetud. artikkel viiskümmend, hääletamine alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud artikkel viiskümmend üks, hääletamine alanud hääletamine lõppenud. viiskümmend kaks, hääletamine alanud. hääletame lõppenud. vastu võetud kompromissi artikkel viiskümmend kaks A, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud viiskümmend kolm, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud kompromissi artikkel viiskümmend neli, hääletamine on alanud. viiskümmend kolm A kõigepealt, vabandust, viiskümmend kolm A hääletamine lõppenud, vastu võetud kompromissi artikkel viiskümmend neli, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud, vastu võetud. kompromissi artikkel viiskümmend viis, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud, vastu võetud kompromissi artikkel viiskümmend kuus, hääletamine on alanud hääletamine lõppenud. vastu võetud kompromissi artikkel on viiskümmend seitse, hääletamine alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud kompromissi artikkel viiskümmend kaheksa, hääletamine alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud kompromissi artikkel viiskümmend üheksa, hääletamine alanud kompromissartikkel viiskümmend üheksa, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud kompromissartikkel kuuskümmend, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud kompromissartikkel kuuskümmend üks, hääletamine on alanud hääletamine lõppenud, vastu võetud. kompromissi artikkel kuuskümmend kaks, hääletamine alanud. hääletamine lõppenud, vastu võetud kompromissi artikkel kuuskümmend kolm, hääletamine alanud. hääletamine lõppenud, vastu võetud kompromissi artikkel kuuskümmend neli, hääletamine alanud hääletamine lõppenud. vastu võetud kompromissi artikkel kuuskümmend viis, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud kompromissi artikkel kuuskümmend kuus, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud kompromissi artikkel kuuskümmend seitse, hääletamine on alanud hääletamine lõppenud. vastu võetud kompromissi artikkel kuuskümmend üheksa, hääletamine alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud ja muudatusettepanek kümme kolmkümmend seitse, hääletamine alanud hääletamine lõppenud, tagasi lükatud kompromiss, artikkel seitsekümmend kaks, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud, vastu võetud. kompromiss artikkel seitsekümmend kolm, hääletamine alanud. hääletamine lõppenud, vastu võetud kompromissi artikkel seitsekümmend neli, hääletamine alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud kompromissartikkel seitsekümmend viis, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud, vastu võetud kompromissartikkel seitsekümmend seitse, seitsekümmend kuus, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud, vastu võetud kompromissettekell seitsekümmend seitse, hääletamine on alanud hääletamine lõppenud. vastu võetud kompromissartikkel seitsekümmend kaheksa, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud, vastu võetud. kompromissartikkel kaheksakümmend üks, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud, vastu võetud. kompromissartikkel kaheksakümmend kaks ja lisa, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. edasi oleme kompromissiga, mis puudutab äh, põhjenduspunkte ja hääletamine lõppenud, vastu võetud ja muudatusettepanek üks, kuus, kolm. kui te arvate, et saate lehekülje numbri ka, siis ei saa. üks, kui kuus, kolm on see. Te võite selle ise üles leida. kas kõik on selle üles leidnud? hoian seda lahti nii kaua, kuni te leiate. üks, kuus, kolm. hääletamine lõppenud. kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üks, seitse, seitse, hääletamine alanud hääletamine lõppenud tagasi lükatud. ja nüüd vaatame siis äh, äh, teksti, äh, nii nagu me seda hääletasime nimeliselt ja hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud, vastu võetud nelikümmend neli, kaksteist vastu ja nüüd otsustame siis äh, läbirääkimiste üle, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud kolmkümmend üheksa, kolmteist vastu, üks erapooletu ja palju õnne raportöörile. Colleagues, um, if you, if you austatud kolleegid, jääme palun oma kohtadele. teeme ühe hääletamise veel ära. proua Hermes. ja see puudutab äh, uimastiäri. palun võtke istet, siis me saame selle hääletuse ära teha. see on raamotsus mis puudutab ebaseaduslikku uimast äri ja kuritee koosseisu ja karistuste kohta käi-, käivat määratlust. raportöör on Theresa Jimenez Becerril Barrio. Äh, nimeline hääletus on avatud. Is... hääletamine on lõppenud vastu võetud, poolt on viiskümmend, vastu on neli. palju õnne raportöörile! What about it? dear colleagues, um, if you could... armsad kolleegid, palun võtame nüüd istet. me jõuame seitsmenda päevakorrapunkti juurde, ma tean, et kõigil on täna kiire, nii et katsume oma tööga edasi minna. nii et kui te seda päevakorrapunkti ajaks siia jääte, siis palun võtke istet. seitsmes päevakorrapunkt. see on ettekanne volinik Kingilt terrorismivastase võitluse paketi teemal, mille kolleegium võttis vastu kaheksateistkümnendal oktoobril. tegemist on paketiga, mida eile tutvustati ja seal on meetmed, kuidas toetada liikmesriigi avalike ruu-, avaliku ruumi kaitsmiseks ja samuti, kuidas terrorismi finantseerimise ja ohtlike ainete kasutamise vastu võidelda ja eile analüüsiti seda ettepanekut väga põhjalikult ja hästi. täna on meil võimalik voliniku ettekannet ka analüüsida. meil on uuest eh, terrorismivastasest nõukogust eh, siin ja proua Kriisbeck samuti. tahtsin lihtsalt mainida, et need kolleegid on ka meie hulgas täna see on kindlasti suureks abiks. see on suur au, et volinik King on täna meie seas, et sellest teemast rääkida. teine oluline teema on see, et me kuuleme Euroopa Liidu ja Kanada broneeringu infolepingust juulikuus äh, ei otsustati mitte vastu võtta broneeringu infoalast kokkulepet sellisel kujul, nagu ta oli. seitsmendal septembril libe komitee kirjutas komisjonile ja samuti nõukogu eesistujale selle otsuse kohta mitu küsimust ja me paluksimegi, et volinik võtaks sõna, aega meil väga palju ei ole, nii et me umbes kella kümne paiku peaksime lõpetama. ja siin on kolleegid, kellel võib-olla on äh, küsimusi, siis usun, et te olete ka valmis neile vastama. täna on väga kiire hommik olnud ja samuti äh, äh, saadik võtab ka sõna. tere tulemast ka teile. seega, kõigepealt kuulame volinikku, palun. suur tänu, suur aitäh selle kutse eest ja ma arvan, et on väga oluline, et ma tulen võimalikult kiiresti teie sekka, et meil oleks võimalik ühiselt neid meetmeid arutada, mis eile kolleegiumile, kolleegiumis vastu võeti. ja suur aitäh, et te selleks ka täna hommikul aega leidsite, ma väga vabandan, et ma pean üsna vahetult pärast kella kümmet ära minema, ma pean äh, lennujaama kiirustama, kus äh, G7 kohtumise raames on ka USA ja Kanada delegatsioonidega võimalik kohtuda. nagu te ütlesite, need meetmed, mida te, mida see pakett sisaldab, peaksid suurendama meie vastupanuvõimet ja takistama äh, terroriste vahenditele ligipääsemisel ja samuti peaks tugevdama koostööd muidugi aluseks on need meetmed, mida viimastel aastatel on juba kasutatud, aga samuti tahame õppida nendest rünnakutest, mis on viimasel ajal toimunud. Need rünnakud on taaskord näidanud, et terrorismi oht on jätkuvalt püsiv ja reaalne. ma olen korduvalt öelnud, et me ei saa lubada, et me kõik rünnakud ära suudame hoida, me ei suuda riski nullini viia, aga me üha enam saa-, ahtamaks muuta seda ruumi, kus terroristidel on liikumis- ja tegutsemisruumi. me saame reageerida ja oma tegevust kohandada, kui me näeme nende tegevust muutumas. Nad on liikumas madala tehnoloogia taseme terrorismi poole ja autorünnakud Nizzas, Berliini, Londonis, mujal terroristid ründavad neid kohti, kus kodanikud kogunevad, äh, turismikohad, kontserdipaigad, spordiväljakud. me oleme üle kuuekümne linnapeaga kohtunud Nitsas mõne nädala eest ja nemad kutsusid üles neid avalikke paiku rohkem kaitsma ja seetõttu eile alustasimegi tegevuskava mille eesmärgiks on muuta avalik ruum äh, turvalisemaks. selleks on erinevaid lahendusi, mõned need lahendused on füüsilised takistused, barjäärid, mida on võimalik ehitada, need on ise ka madala tehnoloogiaga. Need ei ole mingid high-tech asjad. riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused ütlesid, et nad vajaksid abi me leidsime kaheksateist ja pool miljonit eurot sel aastal ja kuni sada miljonit eurot järgmisel aastal regionaalfondides äh, selleks, et selliseid äh, meetmeid toetada. aga samuti me oleme loomas foorumit, et erinevate ametivõimude vahel parimaid praktikaid vahetada ja samuti ühendada avalikku ja erasektorit koostööks samuti on geo-, keemia, äh, bioloogiliste ja tuumaohtude ohjamiseks tegevuskava kokku pandud. selliste rünnakute riski hinnatakse jätkuvalt madalaks, kuid võttes arvesse seda teemade valdkonda, siis me peame tagama, et terroristidel ei olekski ligipääsu nendele vahenditele. võttes arvesse meie teadmisi ja oskusteavet, siis me suudame seda riski kindlasti Euroopas vähendada. ja siin on meil kindlasti ka võimalik leida finantseerimisvahendeid, et liikmesriike aidata nende meetmete rakendamisel. mitmetes rünnakutes on kasutatud DITB nimelist lõhkeainet, mis on jätkuvalt Daeshi eelistatud äh, vahend, meil on juba seadusandlus, mis piirab ligipääsu sellele lõhkeainele. kuid eile me ütlesime, et me tahaksime astuda sammu selleks, et tugevdada olemasoleva äh, seadustiku rangemaks muutmiseks, nii et seda rakendatakse efektiivsemalt kõikides liikmesriikides ja samal ajal ka hakata kontrollima täielikult seda määrust ennast, selleks et üle kontrollida, kas see ikkagi vastab meie vajadustele, võttes arvesse riskitaset. terroristide ligipääs nendele eh, koostisosadele, mida lõhkeaine valmistamiseks kasutada, seda tuleb kontrollida. jätkuvalt kasutatakse eh, krüpteeritud eh, suhtluskanaleid, seega me pakkusime välja, kuidas praktiliselt edasi liikuda ja samuti krüpteeritud info edastamise problemaatikat lahendada. krüpteerimine on meie turvalisuse jaoks väga oluline, see oli äh, meie hiljutise küberturvalisuse paketi väga oluline osa, komisjon ei ole huvitatud süsteemseid tagauksi looma, aga siiski on praktilisi asju, mida me saame teha selleks, et konkreetsetel juhtudel eh, krüpteeringu kurja, kurjast ärakasutamise vastu. kui näiteks arvuti või telefon mingi uurimise käigus konfiskeeritakse, siis mõnes liikmesriigis on tehnilised võimalused paremad selleks, et sellest seadmest infot kätte saada. teised liikmesriigid nii võimekad ei ole ja minu meelest see ei oleks õige. ma arvan, et kõik liikmesriigid peaksid olema võrdselt võimelised selliseid juhtumeid eh, lahendama, me tahame häid praktikaid ja tehnilist oskusteavet liikmesriikide vahel jagada ja samuti me tahaksime suurendada Europoli võimekust kui meie keskse ameti võimekust, et nad saaksid sellistes oludes liikmesriike toetada ja aidata. teine paketi osa puudutas terrorismi finantseerimist, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta tegevuskava on nüüd peaaegu täielikult rakendatud, mõned sammud on veel teha, kuid progress on olnud märkimisväärne. üks valdkond vajab aga piiriülene eh, informatsiooni kättesaadavus finantseerimise kohta. see on valdkond, millega tuleb tegeleda. seda on sidusrühmad just maininud kui probleemset valdkonda, nii et me uurime, kuidas on võimalik uusi meetmeid selles valdkonnas võtta, nii et ametivõimudel oleks võimalik uurida seda, kas terrori kahtlusaluse kohta on äh, informatsiooni kättesaadaval teises liikmesriigis. ja viimased rünnakud, kus üksiktegutsejad äh, näitavad vajadust tegeleda radikaliseerumise aluspõhjustega. meil on kõrgetasemeline ekspertrühm, radikaliseerumisega tegelemiseks si. siit äh, komiteest on liikmeid seal ja me loodame, et meil õnnestub välja töötada konkreetsed äh, sammud juba selle aasta lõpuks, kuidas radikaliseerumise vastu võidelda. internet on olnud ja jääb jätkuvalt põhiliseks töövahendiks äh, mille kaudu grupeeringud nagu Daesh saavad oma propagandat levitada ja samuti see on platvormiks uute liikmete motiveerimisel ja, ja liituma kutsumisel. G7, G8, kakskümmend on üles kutsunud tegutsema selles valdkonnas ja seetõttu ka meie oma tegevust intensiivistame. detsembris on plaanis ka kohtumine ja enne seda püüame koostööd arendada suurte platvormidega internetis, aga sellest ainult ei piisa, tuleb teha koostööd ka väikeste platvormidega. kui ühel platvormil tegutsemine muutub terroristidele raskeks, siis äh, nad liiguvad kuhugi mujale ja selles raamistikus me tegeleme ja teeme koostööd umbes viiekümne platvormiga, ma usun, et meil on võimalik kasutada äh, automaatseid vahendeid kuidas eh, sellist materjali leida ja samuti internetist eemaldada ja me usume, et konstruktiivsete eh, dialoogide tulemusel on see ka võimalik. järgmise aasta alguses on meil võimalik progressi hinnata ja kui see edu ei ole olnud piisav, siis on meil võimalik ka seadusandlust muuta. ja muidugi me tahame toetada ka kodanikuühiskonna organisatsioone ja teisi inimgruppe, kes edastavad terrorismivastast sõnumit ühiskonda. see on väga oluline osa inimeste meelte pärast käivas võitluses ja see aitab vägivalla vastu võidelda. oktoobri alguses kutsusime üles tegema ettepanekuid Bound programmi äh, raames, et selliseid ideid koguda ja veel üks aspekt selles paketis on rahvusvaheline aspekt, see on väga oluline. Euroopa Liit on Euroopa Nõukogu konventsiooni terrorismile, terrorismi kohta allkirjastanud. kakskümmend kolm liikmesriiki on sellega ratifitseerinud ja seal on sätted, mis muudavad infovahetuse kergemaks ja samuti pakub lahendusi välisvõitlejate probleemile lisaprotokoll on väga oluline samm rahvusvahelises terrorismivastases võitluses. ja nüüd meil on vaja selle ratifitseerimisega ühiselt edasi liikuda. Europoli koostöö kolmandate riikidega, siin me teeme ettepaneku nõukogule alustada äh, läbirääkimisi tugevaks äh, koostööks Maroko Algeeria, Türgi, Iisraeli, Jordaania ja paljude teistega. me muidugi ei oska ennustada, kui lihtsaks need läbirääkimised osutuvad, see on kindlasti väga keeruline läbirääkimisprotsess, meil on standardid, mida me kasutame, kuid sellegipoolest me peame oma koostöö olemust arutama oma piirkonna naabritega, kes samuti seisavad silmiti, silmitsi julgeolekuohtudega nagu Daesh, seda on näiteks Iraagis ja Süürias. ja eile komisjon esitas eelnõu nõukogule, et hakata Kanadaga läbi rääkima uuesti eh, broneeringuinfo küsimust. kohtu arvamus juuli lõpust ütleb, et praegusel kujul ei ole seda broningu inf-, broneeringu infolepingut võimalik vastu võtta, see ei ole kooskõlas meie põhiõigustega, aga me peame oma standarditest kinni pidama, samas me peame ka mõistma, et broneeringu info on väga oluline vahend terrorismivastase ja tõsise kuritegevuse vastases võitluses. kui nõukogu on oma heakskiidu andnud, siis me hakkame uuesti läbi rääkima ka Kanadaga, et leping oleks vastavuses kõikide nende kriteeriumitega, mille kohus ette kirjutas. see komisjon on seda teemat väga lähedalt jälginud. Te olete oma küsimused selle teema kohta edastanud komisjonile. esimesed vastused nendele küsimustele esitasime eile me hindame kohtu äh, seisukohta veel, analüüsime seda ja oleme valmis tulevikus seda teemat ka teiega edasi arutama. Iraagis ja Süürias tuleb Daeshiga võidelda ja see on väga tervitatav, aga kui nemad on oma territooriumi nõndanimetatud kalifaadis kaotamas, siis me ei peaks arvama, et see tähendab terrorismiohu kadumist. tegelikult Daesh otsib üha intensiivsemalt uusi võimalusi, kuidas tegutseda, kuidas propagandat levitada ja kuidas võidelda meie väärtuste vastu ja meie peame olema valmis sellele väljakutsele vastu astuma. paketi eelnõu, mille me eile vastu võtsime, on osa sellest vastusest, see ei lahenda kõiki probleeme, aga ma usun, et see on positiivne panus selleks, et Euroopa Liidu tasandilt toetada liikmesriike, kes nende ohtudega otseselt rinda peavad pistma. suur aitäh! Thank you very much uh,, Commissioner King uh.... suur aitäh! mu kolleeg pidi äh, lahkuma Dublini hääletusega seoses, mis just toimus, seega ärge üllatuge, et siin naabrid on vahetunud. see ei ole kuidagi mõeldud teie solvamiseks, et äh, mu kolleeg ära läks. nüüd saavad sõna koordinaatorite esimeseks küsimuste ringiks ja iga fraktsiooni liikmed vähemalt saavad küsimusi esitada. kõigepealt saab Rahvapartei, kes siin küsimuse esitab, palun? Yes, thank you, thank you very much. Uh, aitäh, aitäh. vabandan Roberta nimel, kes pidi ka hetkeks lahkuma veel kord palju tänu terrorismi teatise eest. see on väga kasulik ka meie komisjoni jaoks, ootame juba suure huviga selle rakendamist. mis puudutab Euroopa Liidu Kanada broneeringuinfo küsimust, siis selle kohta mul on mõned küsimused, kui lubate. kõigepealt, kas te võiksite anda meile suunised selle kohta, et milline on oodatav ajakava? mis hakkab toimuma nüüd, kui palju läheb aega, kui palju aega on vaja selleks, et uuesti läbi rääkida Kanadaga ja milline on õiguslik raamistik, milles me vahepealsel ajal toimetame. sest põhimõtteliselt vana kokkulepe, ka siis äh, kehtib nende inimeste puhul, kes reisivad Kanadasse ja kui äh, kaua selline olukord kestab. kolmandaks, ma tean, et see on alati tundlik küsimus, äh, rääkides Eh, Britiga, aga eh, mis saab siis, kui kokkulepet ei, kokkuleppele ei jõuta Ühendkuningriigiga? kui eh, Kanada ütleb, et, et ja, et, et me, jah, et me, me saame aru, et teil on oma standardid, aga meil on omad ja rohkem me teile pakkuda ei saa, mis sellises olukorras juhtuma hakkab? milline on meie tagavaraplaan selliseks stsenaariumiks? aitäh! edasi Birgit Sippel, palun, sotsiaaldemokraatide nimel. aitäh! veel kord palju tänu volinik Kingile selle eest, et olete tulnud meie sekka. ma saan aru, et teil on väga palju tööd, aga, aga ikkagi olete valmis tulema meie sekka. tahaksin keskenduda pisut kohtuotsusele, mis puudutab Kanada broneeringu infolepingut ja selle otsuse jätkumeetmeid eelkõneleja ütles, mis saab siis, kui Kanada ütleb kindlalt, et meil on oma standardid, meie midagi muuta ei taha. aga meie saame ju samamoodi vastata, me ütleme, et meil on omad standardid, et ainus võimalus on ju see, et kõik äh, tulevad teisele vastu. alati ei pea ju Euroopa Liit olema see, kes oma standarditest peab taganema. volinik King mainis mõningaid esimesi vastuseid, mis on komisjoni poolt et äh, esitada meie küsimustele. ausalt öeldes need vastused on natukene ebamäärased, kui nii võib öelda. näiteks äh, broneeringuinfo kokkulepe Austraaliaga. me teame, et seitsmeaastane äh, tähtaeg on olnud ja, ja kui me tahame selle lepingu lõpetada, siis tuleb seda teha aastal kaks tuhat kaheksateist, vastasel korral kahe tuhande üheksateistkümnendast aastast kõik jätkub Eh, niimoodi samamoodi järgmise seitsme aasta jooksul, kui me tahame midagi muuda, muuta, tuleb praegu sellest teada anda ja läbi rääkida tuleb praegu, vastasel korral, kui me analüüsime ja kui midagi on vaja muuta, siis on eh, nii-öelda rong läinud ja, eh, ja on täiesti võimalik, et see vale leping jätkuvalt kehtib. milline on ajakava, kui me leiame, et midagi on vaja muuta, siis millisel ajahetkel tuleb seda teha, kui me tahame Austraalia puhul midagi muuta, siis tundub, et tuleb hakata piisavalt varakult ette valmistama. ja teine küsimus puudutab Euroopa Liidu broneeringu infot. oma vastustes te ütlesite, et liikmesriikide kohustused, mis tulenevad direktiivist, ehm, kehtivad, kui võrrelda Euroopa eh, broneeringuinfo lepingut Euroopa-Kanada broneeringuinfo lepinguga, eriti andmete säilitamise perioode, siis ma ei näe vajadust äh, muuta teksti. nii et äh, mida see siis tähendab konkreetselt? ja nüüd viimane märkus, võimalikud tagajärjed, mis tulenevad muudest äh, õiguslikest otsustest, nagu entry-exit süsteem, oma vastuses te ütlesite, et õigustalitused on kinnitanud, et see kohtuotsus ei oma otsest automaatset mõju. kas on siis kaudne mitteautomaatne mõju? mingit mõju ma ikkagi näen. nii et veel kord tahaksin teada, milline on tulemus. mis puudutab parema õigusloome põhimõtet, siis ei tohi lõpule viia midagi sellist, mille osas on veel lahtisi küsimusi ja probleeme. aitäh! Thank you very much! suur tänu! ECR-i ridadest, kas keegi soovib sõna? ei, siis anname Aldele sõna. Natalja Kriisbeck, palun. Merci, president, merci, monsieur le commissaire de votre présentation. aitäh, esimees, aitäh, volinik, teile teie esitluse eest. ka mina tahaksin tervitada seda, et tutvustasite, nii nagu te ütlesite, tervet rida meetmeid, mis kuuluvad paketti terrorismivastase võitluse paketti, mida tutvustati eile. on selge, et meie kodanikud ootavad samme, vastust Euroopa Liidu poolt selleks, et suurendada turvalisust. kui te oma kavasid tutvustasite, eh, siis tuleb arvestada sellega, et toimus Eurobaromeetri uuring, mille käigus tuli välja, et julgeolek on kõige suurem mure Euroopa Liidu kodanike jaoks, mis kinnitab seda, et terrorismivastane võitlus on ülioluline teema meie kodanike jaoks Euroopa Liidus, seetõttu ma tervitan komisjonipoolset väljatulekut, tegemist on pideva ohuga, mis pidevalt areneb, terroristid, neid ei peata riigipiirid ja ka see tähendab ju ka seda, et meie sammud või meie meetmed ei peaks piirnema meie riigipiiridega. ei saa enam läheneda sellele küsimusele riigipõhiselt, vaid tuleb võtta vastutus ja selle teemaga tegeleda. pakett on kaheksakümmend lehekülge pikk ma ei tea veel kõiki üksikasju, aga ka minul on mõningad küsimused, äh, meetmed äh, äh, selleks, et blokeerida avalikke ruume, kodanikke, samme tuleb astuda mm, linnades, erinevates riikides nii et, et meetmeid tuleb äh, kasutada ka kontserdipaikades, äh, spordiväljakudel ja nii edasi ja tuleb ka teadlikkust suurendada kõikide nende seas, kes peavad julgeoleku ja turvalisuse tagama. aga nüüd äh, minu poolt selline küsimus, mis on võib-olla natukene ähm, keerukas. Te küsisite, kuidas kaasata kodanikke omaenda turvalisuse tagamisse nii nagu see on toimunud minu kogu koduriigis nii-öelda eh, ei saa ju panna inimese üksteise taga nuhkima või, või kaebama ja kuidas kaasata inimesi selleks, et eh, tagada kollektiivset kaitset, see on selline väga keeruline küsimus, aga see on meie ühine mure, kuidas kodanikke kaasata. ja järgmiseks üheteistkümnes aruanne energialiidu kohta, räägib teatud meetmetest. Teie rääkisite Euroopa äh, luureüksuse loomisest. Äh, sellest rääkis ka komisjoni president ja on rääkinud mitmed riigipead, me oleme seda asja arutanud ja on tulnud välja, et äh, see tekitab osadele teada probleeme. nii et mida teil on kavas teha selleks, et selline amet või üksus või ükskõik, kuidas seda nimetada, et selline üksus luua, mis põhimõtteliselt kaitseks Euroopa kodanikke terrorismi vastu. ja lõpetuseks, lõpuks on loodud Euroopa prokuratuur, tõhustatud koostöö vormis, me soovime, et selle pädevust laiendataks, et see saaks tegeleda ka suuremate piiriüleste kuritegudega, sealhulgas terrorismikuritegudega. ma ei näe kedagi kuue poole pealt, siis saab sõna Roheliste fraktsioon, proua Sargentini, aitäh, esimees. küsimused, mis puudutavad Euroopa Liidu, Kanada broneeringu infoküsimusi, need küsimused ma jätan teile, sest teie eh, tunnete seda tausta paremini, aga volinik King, vist eile või üleeile langesraka. me näeme, et Daesh surutakse üha oma aladelt välja ja viimaste kuude jooksul me oleme näinud üha rohkem välisvõitlejaid või, või nii-öelda kodus kasvanud võitlejad, kes soovivad nii-öelda Euroopa Liitu tagasi pöörduda, naised, mehed, lapsed, kes seal on sündinud. me oleme näinud ka seda, et terrorirünnakud Euroopa Liidus et neid panevad toime tagasipöördunud džihadistid. kas teil on kavas äh, ette näha poliitika selle jaoks, äh, mis hõlmaks kahtekümmet kaheksat liikmesriiki ja millist koostöövormi võiks siin äh, silmas pidada. minu koduriik on öelnud, et kui tegemist on topeltkodakondsusega, siis võtame oma kodakondsuse ära, jätame nad sinna ja see ei ole õige, sest on inimesi e, maailmas, e, kes võib-olla põgenevad e, katastroofi eest võib-olla teised soovivad, et tõesti need inimesed tagasi tuleks selleks, et saaks nad kohtu alla anda või, või taas lõimida ühiskonda. nii et neid lähenemisviise on erinevaid, kuidas Daeshi võitlejate, tagasi pöördunud võitlejatega tegeleda ja millist poliitikat kavandate selleks, et toime tulla selle ohuga ja arvestades seda, et tegemist on meie endi kodanikega. aitäh! nüüd Kristiina Vinberg EFTD fraktsiooni nimel. aitäh, esimees. suur tänu ka volinikule ettekande eest. räägin täna rootsi keelt. mis puudutab broneeringu infot, siis ma leian, et see on suurepärane viis, kuidas infot vahetada. kui on mingeid turvalisuse äh, Ehm, kaalutlusi, siis kõik võimalused tuleb ära kasutada. ettepanekus on öeldud, et sada miljonit eurot kulutatakse ehm, avalike ruumide turvalisemaks muutmisele, aga kui nüüd astuda samm tagasi ja vaadata, et miks see nii on, siis Rootsis meil on, oli selle aasta alguses ehm, terrorirünnak, tegemist oli üksiku hundiga, kes elas Rootsis, meie riigis elab palju inimesi, kes ei saa kodakondsust, kes ei saa varjupaika ja nad äh, elavad sellist ähm, hävituslikku elu ja on äh, suuremas radikaliseerumise ohus. nii et tuleb tegeleda ka nende probleemidega ja tegeleda nende inimestega, kes äh, elavad nii-öelda põranda all ja kes on äh, nii-öelda rohkem haavatavad radikaliseerimise mõttes. Rootsis meil on mitmeid sadu inimesi, eh, kes on haiglas, kuna eh, nad on saanud eh, nii-öelda sõjatrauma, paljud neist on endised džihadistid, nad on koormaks meie tervishoiusüsteemile ja politseile kes ei ole saanud eh, erikoolitust, mida on vaja selleks, et toime tulla selliste inimestega. ja nad on julgeolekuohuks, eh, neid on olemas meil Rootsis, ma ei tea, kas sellised on ka teistes riikides, ja mina usun, et inimesed, kes panevad toime terrorirünnakuid ja kellel on topeltkodakondsus, eh, nendel tuleb Euroopa kodakondsus ära võtta ja nad tuleb välja saata, sest meil tuleb kaitsta oma kodanikke omaenda riikides eeskätt ehm, ja ma ei usu, et me peaksime mõtlema nende teiste riikide peale, kuhu nad tagasi saadetakse. aitäh! ENF ei ole esindatud, seega saab, saavad sõna teised saadikud. Uh, and Miss Sippel and please indicate if there nii et lugesin ette need, kes meil nimekirjas on, andke märku, kui keegi veel soovib sõna. aitäh, esimees, aitäh teie äh, Eh, sissejuhatuse eest ja sellest, et olete täna siia tulnud. mul on üks küsimus terrorismivastase võitluse kohta ja teine Kanada broneeringu info kohta. küsimus on selles, et te räägite väga palju, ma nõustun teiega, te räägite sellest, et on vaja rohkem eh, koostööd, teabevahetust, aga mida me teeme, kui üks liikmesriik või isegi rohkem liikmesriike, eh, kui Euroopa Komisjon peab teda selliseks, et tal ei ole sõltumatut kohtuvõimu, nagu see Poola puhul on. kuidas sellise olukorraga toime tulla? kas koostöö ja teabevahetus selle riigiga peatatakse või me e, e, teeme töö, koostööd sellise kohtuvõimuga, mis on poliitiline ja ei ole sõltumatu. Kanada broneeringu info puhul saime vastuse, millele on alla kirjutanud härra Timmermann, saime selle täna ja, ja ma olen natuke üllatunud, sest see on väga nii-öelda poolik vastus te räägite mm, jätkuvast olukorra analüüsimusest, samas see kohtu arvamus tuli välja kahekümne seitsmendal juulil ehk äh, umbes kolm kuud tagasi. E, ei pea olema raketiteadlane selleks, et näha, et, et probleem on olemas mitte ainult Kanada broneeringuinfoga, vaid ka USA, Austraalia broneeringu infosüsteemiga miks on siis nii, et kogu see juristide armee ja väga pädevate inimeste armee, kes töötavad Euroopa Komisjoni jaoks, ei ole kolme kuu jooksul siiski suutnud mingeid järeldusi teha. komisjon, härra Timmermans ütleb, et õiguslik alus Kanadale edasi e, saatmiseks, andmete edasisaatmiseks on tugev, õige. lõppkokkuvõttes keegi kindlasti selle vaidlustab kohtus, ma olen täiesti valmis äh, kihla vedama väga hea šampanjapudeli peale, et komisjon sellisel juhul kaotab. Te ütlete, et Euroopa Liidu broneeringu info jah, õiguslikku alust ei ole, kokkulepet ei ole ja isegi kahe kahepoolne, kahepoolsed kohustused, mis on võetud, ei vasta nendele kriteeriumitele, mille kohus on sätestanud. kuidas need saavad olla siis piisavad? Euroopa Liidu broneeringu info kohta te ütlete, et kuna küsimus oli selles, et kas olemasolev Euroopa Liidu broneeringu info direktiiv vastab kõikidele kriteeriumitele, mille kohus on kehtestanud ja härra Timmermann, see ei vasta. ta ütleb, et komisjon jätkuvalt toetab liikmesriike Euroopa Liidu broneeringu info ellurakendamises rakendamisel. siin ei ole mitte midagi öelda selle kohta, kas komisjon leiab, et Euroopa Liidu broneeringu infodirektiiv vastab kriteeriumitele, mitte midagi, vastust ei ole antud. ja mis puudutab USA, Austraalia äh, broneeringu info äh, kokkulepete mõju kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal, kui me juhuslikult leiame, et automaatselt äh, toimub see seitsme aasta tagant ülevaatamine, aga kui seda ei tule, seda automaatset läbivaatamist, siis me peaksime ka neid kokkuleppeid muutma, sest on absoluutselt selge, et igal juhul kokkulepe USA, Austraaliaga, võib-olla nad on erinevad, aga igal juhul kokkulepe USA-ga ei vasta kriteeriumitele. ja lõpetuseks, see ei ole seotud Kanada broneeringu infoga, vaid Euroopa Liidu broneeringu infoga, nagu te teate, ma olen palunud juurdepääsu dokumentidele, mis on seotud Euroopa Komisjoni kontakte igasuguste ettevõtetega, kes on huvitatud sellest, et ellu rakendada Euroopa Liidu broneeringuinfo. meil on väga palju dokumente ja äh, on üks emailivahetus ühe konkreetse ettevõttega IBM, millest tuleb välja, et sellel ettevõttel on selge huvi selle vastu, et Euroopa Liidu broneeringu infodirektiiv Äh, oleks äh, vastu võetud, see huvi oli olemas ja komisjon annab märku, et oodatakse vastuvõtmist, et lepingut sõlmida. osad emailidest ei ole ikkagi veel avalikustatud Euroopa Liidu poolt. Äh, ombudsman on seda küsimust arutanud, kas võiks paluda, et me jätame kogu selle menetluse kõrvale ja te ütlete meile täna siin kohe, et olete valmis seda teavet avalikustama, et me teaksime täpselt, millised kontaktid on aset leidnud, millisel alusel äh, enne direktiivi vastuvõtmist, aitäh! Thank you very much um,. <clears throat> I take uh, the three further aitäh! annan sõna äh, liikmetele ja siis annan sõna ka nõukogu eesistuja esindajale ning seejärel sõna volinikule. Äh, proua Tšinitši, palun nüüd. E aitäh! aitäh, eesistuja! aitäh ka, Julian, sulle ettekande eest täna meie komisjonis, sind on alati väga hea siin näha. see, et sa oled tulnud, väljendab sinu pühendumust nendele teemadele, millest me siin räägime. seetõttu palju tänu selle eest, et tutvustasite täna terrorismivastast paketti, mis on Julgeolekuliidu paketis. proua Kriisbeck, mu kolleeg, juba puudutas väga äh, olulisi teemasid, äh, mainiti meetmed, mis on vajalikud selleks, et võidelda terrorismi vastu ja mina äh, palun teil ka sellest rääkida, äh, Pariis, Bataclan ja nii edasi, olid need esimesed rünnakud, kui vaadata neid ja, ja tulla hilisemate juurde, siis me näeme, et terroristidega moodus operandi on muutunud me peame välja töötama ennetavad poliitikad ja siin eeskätt viitan teie ettepanekutele, et eraldatakse raha selleks, et võidelda terrorismi vastu ja, ja tegeleda ka terrorismivastase võitlusega internetis. nagu me teame, väga palju toimub internetis vihasõnumid, radikaliseerumine ja nii edasi, tuleb tõesti vaadata, kuidas tulevikus oleks võimalik siinkohal sekkuda. näiteks selles osas, mis puudutab krüpteerimist ja dekrüpteerimist. sest eh, see tõepoolest on ülimalt oluline valdkond selleks, et eh, tulevikus tagada ennetus ja ka kuritegude uurimine kohtuasutuse, kes terrorismiga tegelevad, õigusasutused, kes terrorismiga tegelevad, on tõsiste raskuste ees, kui tegemist on krüpteeritud infoga, infoga, mis on pärit teistest riikidest, erinevatest jurisdiktsioonidest kui Euroopa omadest. ja sellise krüpteerimise kasutamine ilmselt suureneb tulevikus, seetõttu ma tahaksin teada, milliseid meetmeid on kavas komisjonil välja pakkuda selleks, et muuta piiriülene juurdepääs sellisele informatsioonile lihtsamaks ametiasutuste jaoks, kas komisjonil on kavatsus teha lihtsamaks see, et avalikud asutused ja erasektori ettevõtjad saaksid paremini teavet vahetada mõned päevad tagasi külastasin Europoli ja nägin, et seal on olemas äh, nii-öelda väga kõrgtehnoloogiline dekrüpteerimise keskus. Te rääkisite äh, parimate tavade vahetamisest äh, ja nüüd on küsimus selles, et kuidas komisjon äh, kasutab Europoli võimalikult maksimaalselt ära kasutada. dekrüpteerimiseks, nagu me teame, on vaja väga kõrgtehnoloogilisi ja kalleid arvuteid, mitte kõikidel riikidel ei ole e, võimalik selliseid seadmeid endale soetada. ehk küsimus e, on jällegi selles, mida on komisjonil kavas e, ette võtta ja lõpetuseks veel üks väga oluline küsimus, milleks on radikaliseerumine. taaskord äh, palun teilt rohkem detaile selle kohta, mida komisjon saab teha nüüd ja praegu, rääkides äh, radikaliseerumisest, eriti äh, radikaliseerumisest vanglates. aitäh, edasi proua Holmeier, palun. suur aitäh kõige, mul on üks küsimus. Katariina Kinetši juba puudutas seda teemat. Europoli personali küsimustes liigume me väga väikeste sammudega edasi. mõned sammud on suuremad olnud, aga võttes arvesse seda, milliseid ülesande tuleb kahekümne kaheksa liikmesriigiga teha, võttes arvesse kõigi Äh, ülesandeid ja nagu ma ütlesin kontrolli mm, mm, nõukogule, siis me tahaksime mitte ainult kord või kaks aastas vastuseid, vaid ka sagedamini. me, me näeme, et Europol ei ole personali poolest piisavalt varustatud, et normaalsetki tööd teha ja sellepärast on mul küsimus, et kas oleks võimalik tempot natukene tõsta personali küsimuste lahendamisel, võttes arvesse neid ülesandeid, mida Europol täitma peab? kas see on äh, radikaliseerumise vastane võitlus või, või ükskõik milline muu teema, igal juhul on just personali puudujääk see, mis on tõsine probleem ja selle tõttu ei ole Euroopal võimalik täielikult oma ülesandeid täita liikmesriikide abistamisel. nii et see on esimene küsimus. teine asi. me oleme rääkinud sellest, et Türgi sisestab Interpoli öö, äh, andmeid inimeste kohta, samas on nendel endal väga veider äh, tõlgendus terrorismist, samas kui äh, kodanikud reisivad Euroopa Liitu ja näiteks Hispaania puhul see on juhtunud mm, ja nii siis need inimesed tõlgendatakse terroristideks. küsimus ei ole selles, kas mm, sealne juht meile meeldib või mitte, aga Interpoli mm, terrorismi definitsioon peaks olema selline, et teiste riikide kodanikke ei oleks võimalik terroristideks tembeldada, ilma et nad seda oleksid ja neid äh, pannakse kinni, ilma et nad saaksid kodumaalegi tagasi pöörduda, see on kindlasti küsimus, millega peaks tegelema. Interpol peaks ühtse definitsiooni terrorismi kohta välja töötama, mida siis ka ühtselt kasutataks. ja kui ma veel tohin äh, ühe teema tõstatada. avalik ruum Te rääkisite sellest toetusest, mida avaliku ruumi kaitseks leitud on. kas selle juures on ka riski hindamist vaja ja kui riski hindamine ütleb, et potentsiaalselt on äh, oht mingisuguses sellises kohas, mis ei ole otseselt avalik ruum või avalikud äh, kogunemiskohad, siis kas seda toetust ka, saab ka nende kaitsmiseks kasutada, selleks et äh, rünnakuid äh, ennetada, takistada või politseijõude aidata. seega, kui riskihinnang seda vajalikuks peab, kas see on võimalik? aitäh! Uh, aitäh! Birgit Sippel veel kord. Sorry, I missed one. vabandan, äh, tahan veel ühe küsimuse esitada, aga kõigepealt äh, alustaksin Europoli personalist äh, probleem on tõepoolest olemas, aga probleem algab äh, meie liikmesriikidest, ka meil on liikmesriikides probleeme sellega, et politseil ei ole piisavalt personali ja personal ei ole piisavalt hästi varustatud et selleks on vaja rohkem raha, aga liikmesriigi tasandil tuleb siis kõigepealt õpetada välja rohkem politseinikke, keda saaks kasutada riiklikes politseijõududes ja Europolis. aga olles seda nüüd öelnud, üks asi jäi mul vahele krüpteerimise teemal. vahepealsel ajal siin kõik ütle-, jah, on rääkinud, et krüpteerimine on ääretult oluline, jah, see on, aga mulle teeb natukene muret see väljend, et me ei taha Eh, seda, et meil on süstemaatilised tagauksed, kas me tahame siis, et meil on mittesüstemaatilised tagauksed. ma ei ole, ma ei taha hakata siin langema tehnilistesse üksikasjadesse, aga keegi mainis seda, et võib-olla tuleb teha koostööd eraettevõtetega selleks, et leida võimalusi, kuidas tõsisematel juhtumitel leida võimalus, kuidas eh, saada juurdepääs krüpteeritud infole. aga kui meil on vaja eraettevõtete toetust, kui meil on vaja eraisikute ekspertide toetust, kas ei tähenda siis seda, et tagauks, ükskõik milline tagauks, ei oleks ainult kasutusel ametiasutuste jaoks, kellel on selged kaitsemeetmed ja eeltingimused, vaid et tagauks on sellisel juhul olemas ka erasektoril ehk eh, krüpteerimine kaotab oma mõtte isegi õigustatud juhtumitel. kas meil on vastus juba olemas sellele küsimusele? Eh. aitäh! enne kui ma annan võimaluse nõukogu eesistujale sõna võtta, tahaksin üle korrata raportööri, broneeringu inforaportööri sõnad selles osas, mis puudutab Kanada lepingu äh, Äh, mõju teistele lepingutele ja Euroopa Liidu broneeringu infodirektiivile. nii et äh, siin on mängus äh, küsimus andmete säilitamisest broneeringu info puhul ja kas on võimalik näha ette mm, siipärasemaid andmete säilitamise meetmeid, sellest me oleme rääkinud viimased viiskümmend aastat ja nende sõnadega annan sõna nüüd nõukogu eesistujale, aga volinik peab lahkuma. siis anname kõigepealt sõna volinikule ja siis saab eesistuja sõna, kui teile sobib niimoodi, palun. härra King. vabandan selle eest, aga e, tõesti, ma jään muidu hiljaks. E, ja ma võin, e, võiksin pikalt rääkida kõikidest teie küsimustest, aga püüan siis lühidalt teha, kuna aega on vähe tervitan tähelepanu, mida pöörata kõikidele nendele küsimustele. ma ei jõua täna põhjalikult kõigile vastata, aga olen teie käsutuses selleks, et tegeleda kõikide nende teemadega, ma väärtustan väga koostööd teiega, mis meil siin on ja mis on meil ka erikomisjonis isegi kui me alati ilmtingimata ei jõua sajaprotsendiliselt ühele meelele, tuleb konstruktiivselt asju arutada ja see on midagi, mida ma väga väärtustan. meie võtame tarvitusel terve rea meetmeid, mitmed teist peatusid nendel avalike ruumide krüpteerimise, terrorismi finantseerimise lõhkeainete osas näiteks, mis võtavad aluseks selle töö, mis on juba ära tehtud, selleks et ühtlustada standardeid kõikides liikmesriikides tegelemaks välispiiride küsimustega, teabevahetuse küsimustega, luureteabega mille juurde ma jõuan kohe ja seisame hea selle eest, et meie ametid oleksid hästi varustatud selleks, et nad saaksid liikmesriikide to riike toetada. mitte ükski eraldiseisev osa sellest ei ole piisav selleks, et ohuga toime tulla, aga üheskoos kõik need meetmed võivad üksteist täiendada ja aidata liikmesriike, liikmesriikide ameteid, kes asjaga tegelevad. see on see vaim mille, sellises vaimus me püüame nende erinevate küsimustega tegeleda. ma nõuan, nõustun proua Kriisbeckiga, et äh, tegemist on äh, väga suure avaliku murega ja me teeme kõik selleks, et äh, tegeleda selle probleemiga. töö, mida me püüame teha selleks, et kontrollida teavet välispiiridel inimeste kohta, kes liiguvad üle välispiiride, see teabevahetus ja teabevahetuse toetamine äh, on äh, osaliselt äh, see töö, mida tehakse, et võidelda oma, meie riikides äh, kasvanud terroristide vastu, nii nagu härra Macron eile ütles ja nii nagu proua Sargentini meile meelde tuletas. Daesh tegutseb edasi aktiivselt, püüab tegutseda ka väljaspool oma baase Iraagis ja Süüri-, Süürias. eile kolleegiumis me arutasime neid jätkuvaid väljakutseid ja ohtusid, mis tõusetub ähm, tagasi tulevatest välisvõitlejatest, nii et see on arutelu, mida peab pidama. see on julgeoleku väljakutse, julgeoleku väljakutse Euroopa Liidu liikmesriikidele, aga ka paljudele meie ähm, naaberriikidele, partnerriikidele, sest nii nagu ma ütlesin, äh, osad hukkuvad, osad jätkavad võitlust mujal ja see kõik toimub meie naabruses. ehk tuleb mõelda välja, kuidas austada oma väärtuseid ja standardeid, kuidas teha tihedamini koostööd partnerriikidega, selleks et selle muutuva ohupildiga toime tulla. julgeoleku ohu kõrval toob see kaasa ka ühiskondlikke väljakutseid, nii nagu proua Wimberg ütles, puudutab see siis tervishoiuteenuseid või muid sotsiaal- valdkonna teenuseid, me peame pidama sügavamad arutelusid, kui senini oleme pidanud selle kohta, kuidas tegeleda nende mittevõitlejatega, kes tagasi tulevad. võitlejate puhul on asi selge. selles osas on selge konsensus, nendega tegeleb kohtusüsteem, kui nad on kuriteo toime pannud, aga kui on mittevõitlejatega tegu, naistega, lastega, siis ka eh, nendega seonduvad erinevad väljakutsed, kuidas neid siis deradikaliseerida, ühiskonda lõimida ja ausalt öeldes eh, põhjalikult me seda arutelu veel pidanud ei ole, et seetõttu on väga õige, et te selle väljakutse välja tõite, me jätkame tööd selle kallal, et toime tulla radikaliseerumise väljakutsega internetis. nii nagu proua Džinitši välja tõi, see on tõesti üks põhiteemasid G7 ministrite kohtumisel täna pärastlõunal ja homme Itaalias. osa sellest puudutab ka krüpteerimise küsimust. krüpteerimine, nii nagu proua Sippel meile meelde tuletas, ei puuduta ainult seda, et saada head tasakaalu, kontrollida vahel, kuidas arestida vahendeid. Need, need küsimused, mille te tõstatasite, väärivad täiendavat arutelu. me räägime siin praktiliselt toetusest õiguskaitsele, astumaks samme selleks, et arestida äh, vahendeid ja seda väga rangetel tingimustel eh, kriminaaluurimise või terrorismi uurimise käigus. aga siin on ka küsimused, mis eh, seonduvad juurdepääsuga tõenditele, mis eh, asuvad mõnes teises jurisdiktsioonis, pilves. Te küsisite, mida meil selles osas on kavas ette võtta. Mm, need me hõlmame järgmisel aastal välja tulevate ettepanekutega, mis puudutavad e-tõendite äh, kogumise tugevdamist, nii et siis räägime sellest üksikasjalikumalt. nüüd toetus meie ametitele, personaliküsimused, nagu proua Holmeier küsis, me oleme arutanud seda varemgi, te teate, ma olen tugev Europoli toetaja, eeskõneleja, Europol jätkuvalt kasvab teie toetuse abil kaheksakümmend kuus uut ametikohta luuakse juurde järgmisel aastal Eh, sealhulgas eh, ametnikud, kes tegelevad krüpteerimisega. kui Euroopa Liidul on täiendavaid ressursse juurde vaja, siis me pöördume teie poole ja arutame seda küsimust. me ei, ei kavatse eh, siin kuidagi kokku hoida toetusest sellele väga olulisele ametile. nüüd luureteabe küsimus, mille tõstatas proua Kriisbeck ja meie lähenemisviis selle paketi raames Äh, on järgmistele praktilistele sammudele, mis tuleb astuda, teil on õigus. arutelu muutub äh, väga kiiresti poliitilises mõttes ja teatud juhtudel ka äh, muutub, on see muutunud liialdatud poliitiliseks. on teatud prak-, praktilised asjad, mille osas tuleb omavahel kokku leppida ja kiiresti edasi liikuda. me peaksime tugevdama Schengeni infosüsteemi kasutamist, me peaksime julgustama liikmesriik, leppima kokku ettepanekus, mis on nende ees laual, et kui keegi on seotud terrorismiga, siis tuleb sellest teada anda Schengeni infosüsteemi kaudu. ja mind hämmastab see, et mitte kõik luureametid liikmesriikides ei oma juurdepääsu Schengeni infosüsteemile ja see on minu arvates kummaline. me peaksime julgustama liikmesriike otsustama, et nende luureametid oleksid seotud Schengeni infosüsteemidega, need on sellised praktilised konkreetsed asjad, mida on võimalik kohe ära teha. me ehm, ehm, ei tohiks olla nii ehm, hirmul, et laiendame luureametite koostööd liikmesriikide vahel, see on olemas ja tuleb äh, vaadata, kuidas äh, sidemeid luua olemasoleva koostöö vahele ja õiguskaitseasutuste vahele, äh, võttes aluseks liikmesriikide kogemuse ja austades ka tundlikke küsimusi, mis on tundlikud liikmesriikide jaoks, aga siin on konkreetseid samme minu arvates, mida on võimalik astuda. ma toetan seda mõtet, Euroopa prokuratuurile anda rohkem pädevusi juurde selles valdkonnas tulevikus, on suurepärane, et kakskümmend liikmesriiki on nüüd liitunud ja, ja kasv võiks jätkuda. ja nüüd nii palju nendest teemadest, mis ei puuduta broneeringuinfot, aga ka nüüd broneeringuinfo küsimus um,. Oh sorry, there's two others. veel kaks asja. Poola meil on protsess olemas, nagu te teate, sest äh, teil on päris aktiivne dialoog äh, esimese äh, asepresidendi Timmermansiga ja ma arvan, et ta loodab, et ta suudab ka edu saavutada selle dialoogi kontekstis, kuid vahepeal ma usun, et me peaksime äh, tegema koostööd Poola ametivõimudega, võideldes nende ohtude vastu, mida ma, millest me oleme rääkinud, ma käisin Varssavis nädal aega tagasi selleks, et arutada praktilist koostööd. nüüd Türgi ja Interpol, siis äh, probleem ei ole mitte ainult Türgis, sest on ka olnud teisi äh, arutelusid, mis puudutab hoiatusteateid Interpoli kaudu ja me ei ole tegelikult Interpoli liikmed, aga me aktiivselt suhtleme nendega ja äh, sellisel viisil on võimalik äh, neil ka äh, sisemenetlusi parandada, sest vastasel juhul tekivad need sotsiaalsed probleemid, nagu te mainisite. ja mis puudutab erinevaid küsimusi ja PNR-i, ma vabandan, kui te arvate, et me oleme liiga aeglased. Äh, me ei taha olla aeglased, me tahame olla põhjalikud ja meil on esimesed vastused ka äh, ja loomulikult see valmistab meile muret ja me tahaksime, et kirjalikul küsimusel oleks kirjalik vastus ähm, olemas, enne kui te minuga kohtute, kuid ma samas mõistan ka seda, et need vastused tegelikult ei kata igat küsimuse aspekti ja loomulikult teil on õigus saada neid vastuseid kõikidele küsimustele, mida te olete tõstatanud ning ma loodan, et tänase arutelu käigus, järgmiste arutelude käigus me saame jätkata oma tööd selle kallal, mõistes, et teatud juhtudel Äh, ma ei ole päris kindel, kas me saame pakkuda teile neid vastuseid, mis teid rahuldavad, aga me püüame. nii et see küsimus, äh, need küsimused on nüüd olnud esitatud erinevatel viisidel, kuid ma püüan nendele vastata. kui me vaatame PNR-i ajakava, on äh, ja proua Lennart, me mandaadi esitame, loodame, et sellega saame kiiresti ühele poole. me näeme, et me täna näeme, kohtume ka kanadalastega ja homme ka G7 kõrvalürituse raames ja me püüame siis saada ka nende mandaatidega asju korda, et me saaksime alutada, aru, alustada enda arutelut niipea kui võimalik. ja seejärel ma tahaksin, et nad areneksid ka edasi nii kiiresti kui võimalik, sellepärast et kuigi ma leian, et see olemasoleval alus on õige, üleandmisteks, siis selle osas me võime seda arutada, mina leian, et see on kuid samas ma olen nõus, et me ei tahaks selle aluse juurde jääda, me tahaksime näha ka uut kokkulepet ja seetõttu me tahamegi tööd teha, et äh, meie uus kokkulepe oleks vastavuses Euroopa Kohtu otsusega. ning äh, sellest räägitakse ka muudes kontekstides ja me ei peaks vaatama siis sellist stsenaariumit, kus kokkulepet ei tule, see ei ole selle, see teema, peaksime kokkuleppele jõudma nüüd, ähm, mis puudutab äh, koheseid, ähm, kohest mõju, vaadates teisi rahvusvahelisi leppeid, siis me peame jätkama selle aruteluga, ma arvan, sest meie positsioon ja meie analüüs ütleb selgelt, et muud kokkulepped Austraalia, Ameerika Ühendriigid, äh, mida on nimetatud, äh, kehtivad kuni peatatakse, tühistatakse, muudetakse äh, kehtivus lõpeb ja nõnda edasi ja see on meie hinnang, nii et nagu te teate, siis te olete nendele ka viidanud, tegemist on äh, tingimusega, mis puudutab nende kokkulepete laiendamist ja ja see teema tuleb ka äh, järgmisel suvel meie ette ja me tahaksime ka neid äh, arutada, aga nagu te teate, kokkuleppeid võib ka lõpetada, nii et äh, meil on teatud ajahetked, kui me peame sellega tegelema, kuid me peaksime kindlasti jätkama sellega ja peaksime seda, äh, sellel silma peal hoidma, mõistetes ka seda, et need sätted, mis on kokkulepetes kirjas, sest ma mõistan seda, et mõningad küsimusi on, et need alati ei ole samad. nüüd, kui me vaatame nüüd Euroopa Liidu peeneri, siis ma ei, minu arust ei ole aus öelda, et meil ei ole positsiooni selles osas, sest me, mina olen kindlasti avalikult öelnud ja ma arvan, et see on ka meie paketis kirjas, et äh, meie arusaam on selge, et kohustus Euroopa Liidu liikmesriikides, mis tulenevad PNR-i direktiivist, ei ei ole äh, puuduta Euroopa Liidu kohtu arvamuses, kuid me ei saa öelda, et meil positsiooni pole olnud, sest see on see positsioon. ja me leiame, et erinevad õiguslikud olukorrad, mis puudutavad Euroopa Liidu PNR-i direktiivi, mis puudutab PNR-i andmete edastamist, äh, äh, kogumist, äh, mida kasutatakse õiguskaitse eesmärkidel ja et see ei ole seotud äh, rahvusvahelise leppega, vaid leppega, mis on liikmesriigide vahel, kaasa arvatud sissereis äh, Schengeni alas, siis tegemist on hoopis teise valdkonnaga ja me oleme valmis seda ka edasi arutama. nüüd küsimus, mis puudutab teisi instrumente, siis võib-olla oleme seda teinud liiga lühidalt, võib-olla peaksime seda tegema põhjalikult, kui meie esialgne hinnang mõju kohta ja tagajärje kohta, mis puudutab äh, teisi instrumente oma kirjas, siis teil on õigus, kui me ütleme, et jah, et erinevatel põhjustel, jah, sest need instrumendid on erinevad, me ei näe siin otsest mõju. ja nagu öeldud, ma ei usu, et meil on täna võimalus see, kõiki neid instrumente Äh, siin arutada, kuid ma hea meelega äh, arutan seda tulevikus, nii et meie positsiooni aluseks eelkõige on see, et vastus, mille on kohus andnud oma arvamuses, viitab konkreetsele õiguslikule instrumendile, mis äh, hindab konkreetset faktilist olukorda ning neid järeldusi ei saa automaatselt rakendada muudele olukordadele ja see argument puudutab ka teisi kohtuotsuseid äh, mujal, see puudutas ka konkreetselt äh, õigusliku raamistiku ja faktilist olukorda. Need kõik, neid asju peab hindama nende enda äh, konkreetse kaasuse alusel ja siis ma olen valmis seda edasi arutama teiega, sest selles vaimus me tahame ka jätkata teie koostööd antud dokumendi osas, millel on vägagi oluline mõju ja potentsiaal. I really do have to go. I'm sorry, but I'm not trying to dodge the questions. We can come okay, back. Okay, okay. So uh, we thank you very much. nii et äh, suur tänu äh,, härra volinik ja ma tean, et te peate praegu lahkuma ning ma tahaksin anda ka äh, nõukogu eesistujale sõna, äh, kuid ikka Sofi Indefeld tahtis veel ühe küsimuse esitada. aga palun teeme äh, lühidalt Äh, või siis me teeme seda pärast eesistujat. mikrofon. Now shortly. I, yeah, I was, I am going to repeat what I was just saying um, ma ilmselt kordan seda, mida ma olen just öelnud, ma leian, et see on väga küüniline lähenemine, sest tegelikult ei ole ju, siin ei ole tegemist mänguga, see komisjoni hoiak on minu arust, on see, mis on, suhtub põlglikult nii kohtusse kui kodanikesse, see komisjon, see on see, kes peab jälgima aluslepingute täitmist ja te ei saa seda äh, kohustust anda kodanikele, kes iga kord peavad minema kohtusse ja kohtus vaidlustega tegelema aastate kaupa, äh, kui te teate väga hästi, mis siis juhtub, kui keegi vaidlustab selle kokkuleppe Ameerika Ühendriigiga kohtus, te teate väga hästi, mis juhtub, nii et ärme mängi neid mänge, ärme teeskle ja ei ütle, et jah, et see on teistsugune kokkulepe, peame seda vaatama, te teate seda väga hästi. nii et komisjonil on kohustus kaitsta Euroopa Liidu kodanike huve ja see ei ole aktsepteeritav, et Euroopa Liidu kodanikud peavad pöörduma kohtusse selleks, et kaitsta omaenda õigusi, sest need on komisjoni poolt hüljatud, see ei ole dialoogiga Äh, tegemist meie omavahel. asi ei ole selles, vaid komisjonil on kohustus kaitsta Euroopa Liidu kodanike õigusi ja järgida aluslepingute täitmist. ja komisjon seda ei tee. komisjon ei täida oma kohustust. Äh, ma mõistan oma kohustust ja teil on, teil on loomulikult õigus äh, meie kohustuste täitmist jälgida ja mina ei taha Äh, väljendab midagi muud kui austust äh, nii teie kui ka teiste komisjonide osas, äh, kes hindavad seda valdkonda ja selles samas vaimus ma ka tulevikus tegelen nende asjadega. suur tänu. ma mõistan, et teil on vaja nüüd minna ja suur tänu, et tulete meiega niivõrd tihti meiega nüüd arutada. nii et palun nüüd äh, siis äh, suursaadik Kaja Taelal võtta sõna Uh, uh, lugupeetud esimees, lugupeetud parlamendiliikmed uh, ja eesistuja kutsuti siia täna selleks, et vahetada arvamusi, mis puudutab kohtuotsust Euroopa Liidu Kanada PNR kokkuleppe osas. mul on loomulikult väga hea meel, et volinik King sai vastata juba paljudele teie küsimustele ja tegelikult ma isegi ei tea, kui palju lisaväärtust võib äh, nõukogu praegusel hetkel pakkuda. ja ma arvan, et kõige asjakohasem teema, mida ma võiksin praegusel hetkel ette võtta, et nagu volinik King teile on juba selgitanud, siis soovitus nõukogule uuesti läbi rääkida mandaadi osas on meile eile esitatud juba ja eesistujana ma võin kinnitada, et me kavatseme minna edasi nii kiiresti kui võimalik. Äh, töörühmad alustavad oma tööd kohaselt ja nagu volinik King seda ütles juba, siis me loodame saada selle mandaadi kiiresti ja siis komisjon peab need läbirääkimised uuesti selle kokkuleppe osas äh, nõukogule esitati ka küsimused parlamendilt ja siis aja kokkuhoiu huvides äh, ma püüan need äh, siis koondada kõige olulisemateks punktideks ja ma vabandun, kui äh, mõnedes punktides ma kordan seda, mida ütles komisjon. nüüd, mis puudutab äh, kohtu arvamuse mõju äh, teistele lepingutele, siis ma kardan, et me peame seda äh, juriidilist lähenemist ka kontrollima, sest arvamus ei puuduta tegelikult kokkuleppeid teiste riikidega. ja ma võin korrata siin ainult seda, et need korraldused on jõus äh, nii kaua, kuni need ei ole kehtetuks kohtu poolt tunnistatud ja need ei ole peatatud või ei ole uuesti läbirääkimisi peetud osapoolte poolt, mis puudutab neid kokkuleppeid ning sama puudutab ka äh, Euroopa Liidu PNR äh, direktiivi. tegemist on põhimõttega, mida on hinnanud ka Euroopa Kohus paljudes kohtuasjades, liikmesriikidel on kohustus äh, üle võtta Euroopa Liidu direktiivi sellisel kujul, nagu ta on, oma äh, siseriiklikusse seadusandlusesse. ja tegemist on jätkuva tööga, mida, millega praegu tegelevad ka liikmesriigid. ja minu kolmandaks punktiks on äh, võimalik äh, mõju tööle, mis meil praegu toimub koos teiega ja see puudutab ka mõningaid teisi seadusandlikke dokumente ning antud juhul on meie huvisfääris äh, äh, siis Euroopa Liidu reisiinfo ja lubade süsteem eh, või sisemise väljumissüsteem, siia see puudutab ka kolme äh, asutust. ja siin on öeldud, et EES tekst vastab nendele tingimustele, mis on kohtu poolt seatud. nii et Eesti eesistuja toetab täiel määral äh, õigustalituse positsiooni, kus leitakse, et äh, äh, riigis sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kokkulepe on erinev kui see, mis puudutab PNR andmeid Kanadaga ja siin andmete säilitamine, mis on määruse eelnõus sisse, e-, ette nähtud, ei muuda küsitavaks mingil viisil äh, poliitilise kokkuleppe äh, juriidilist pädevust. nii et suur tänu teile tähelepanu eest ja ma tahaksin samuti mainida omalt poolt, et äh, minu aeg on ka juba otsa saanud siin. aga kui on midagi muud äh,, siis ma vastaksin hea meelega teie küsimustele suur tänu, kui te saaksite jääda väljenduseks ja ma ja vabandan, et me nüüd oleme teie ajakava lõhki ajanud ja praegusel hetkel ma ei näe ühtegi küsimusi, nii et äh, suhtleme kindlasti selles valdkonnas veel edasi ja suur tänu, et te saite meiega äh, selle olulise küsimuse osas mõtteid vahetada. ning siis me jätkame järgmise punktiga meie päevakavas ja see on suuremahuliste IT-süsteemide äh, loomine ja kasutamine ja ma, Annika Makalai on raportöör. meil äh, tutvustatakse nüüd äh, EU-Liisa raamistiku äh, raporti eelnõud, nii et ma annaksin kõigepealt sõna siis äh, raportööle, siis äh, variraportööridele, teistele, kes tahavad sõna võtta ning meil on siin ka Euroopa Komisjoni eh, esindaja, kes on eh, siseasjade peadirektoraadi üksuse juht ja tema samuti saab siis võtta sõna. palun, proua Makavai. Thank you very much. So for suur tänu. nii et äh, pärast seda, kui Euroopa, EU lisa on oma ülesanded hakanud täitma, me vajame nüüd tugevamat mandaati, sest Euroopa, EU lisa peab vastama nii sisserände kui ka terrorismiga seotud väljakutsetele, tagamaks julgeolekut Euroopa Liidu tasandil. nii et ma tervitan komisjoni ettepanekut, mis äh, laiendab agentuuri äh, tegevusala ja siin on ära toodud muudatused, mis tugenevad poliitilisel, juriidilisel või faktilistel arengutel EU liisal äh, mängib väga olulist äh, rolli uute süsteemide rakendamisel, mida praegusel hetkel arutatakse, me räägime siin riiki sisenemise, riiki lahkumissüsteemist, ETIAS, EKRIS, DSN ja agentuuril on ka äh, laiemad volitused, mis puudutavad statistiliste uuringute teostamiseks ja pilootprojektide teostamiseks nii, mis puudutab nüüd äh, automaatsete andmete kontrollimehhanismide rakendamist, siis on väga oluline, sest see tagab, et äh, meil on tegemist õigete järjepidevate andmetega, mis äh, tuvastatakse automaatselt. see on olnud problemaatiline, sellepärast et liikmesriigid tihtipeale ei ole saatnud õigeid ja järjepidevaid andmeid ja Äh, andmebaase tuleb täita. mis puudutab koostalitlustvõime, äh, siis äh, see ettepanek annab agentuurile mehhanismid, mille abil on võimalik välja töötada neid tehnilisi seadmeid, mille puhul on võimalik ta-, ta-, tuvastada siis hea lähenemine komisjoni koostalitlusvõime saavutamiseks ja siin on ka mõningaid asju, mille puhul me vajame täiendavaid selgitusi ja minu arvates on neid vaja ka parendada ja ma olen neid oma raportis ka öelnud, nii et ma tahaksin sellele ka viidata. kõigepealt siis abi liikmesriikidele, äh, sest agentuuri suutlikkust äh, pakkuda äh, liikmesriikidele vajadusel abi ja nõuanded, mis puudutab tehnilisi teemasid, siis see on üks kõige olulisematest muudatud, muudatustest uutes, uues mandaadis me räägime siin uuest IT-süsteemist ja liikmesriikidel on kindlasti küsimusi äh, ja täpsustusi, nad äh, kindlasti soovivad Euro-, EU äh, lihtsalt infot saada. artiklis kaksteist ma olen öelnud ka seda, et praegune taotluse esitamine agentuuri liikmesriikide poolt täpsustuseks peaks minema otse agentuurile ja mitte liikuma komisjoni kaudu nagu varem ning selles kontekstis meil on siin ähm, ex-ante kontroll ning konsultatiivne kontroll ning siin me peaksime teostama järelevalvet selle osas, äh, kas äh, agentuur on õigeaegselt siis vastanud liikmesriigile vastavalt nende poolt sedastatud päringule. teiseks punktis, kus ma tahaksin näha äh, muudatusi, siis mis puudutab äh, tehnilisi, tehnilist asukohta, siis ma usun, et agentuur peaks äh, suutma kiirelt reageerima olukordadele ning kohanema ja rakendame ka tulevast seadusandlikud tegevust vastavalt olemasolevatele tehnilistele vahenditele ning see asukoht peaks, vajab täiendavat järelvaatamist, nagu te teate, sest andmebaase luuakse kogu aeg. nii et kui meil on tegemist mingi probleemiga äh, praeguse tehnilise andmebaasi asukoha osas äh,, kui meil on mingeid probleeme, siis me näeme, et Strasbourgis on praegu äh, EU-lisa peakontor ja siin ma esitasin äh, muudatusettepaneku artiklis kolmteist, kus näetakse ette ka võimaluse, et luuakse täiendavad tehnilise andmebaaside asukohti, kui selleks tekib vajadus, järgides äh, EU-LISA äh, nõukogu otsust pärast konsultatsiooni komisjoniga. nii et põhiline asukoht on siis Strasburgis ja edasi äh, tekivad ka siis muud kohad vastavalt siis äh, vajadustele, nii nagu liikmesriigid on seda öelnud, vastavalt pärast konsultatsioone komisjoniga ja vastavalt haldusnõukogu otsusele. ja ma usun, et pärast konsultatsiooni komisjoniga siis peaks äh, siis hindama, kus see asukoht peaks olema, tagamaks süsteemi täieliku toimimise ning äh, ma tahtsin rõhutada ka seda, et äh, see asukoht peab olema võimeline tagama äh, toimimist ka siis, kui muud süsteemid on toimimise lõpetanud. kolmandaks siis riikidepoolne osalemine kelle puhul on äh, nende ülesandes antud Eurodac ja Schengeni akiiga seotud aspektid, siis lühidalt ma tahtsin öelda, et see artikkel kolmkümmend kaheksa, siis siin ma olen kirjeldanud äh, teiste riigi assotsiatsioonileppeid ja nende osalemist ja see võiks olla äh, siis äh, Gruusia või Ukraina siis uus artikkel kolmkümmend kaheksa A eh, võimaldas ka agentuuri tegevuseks piisavalt õiguslikku alust eh, ülesannete täitmiseks ja eh, kuidas on võimalik rahvusvaheliste organisatsioonidega koostöös suhteid säilitada. ja siis viimase punktina, kus ma olen viinud sisse muudatuse artikkel kolmkümmend seitse siis siin on olemas õiguslik alus koostööks äh, Euroopa Liidu institutsioonidega, ametitega, agentuuridega ja need teenus, mida pakub äh, EU-LISA, mõjutab äh, e-, ka agentuuri eelarvet ja nende teenuste eest tuleb tasuda viies punkt, mis puudutab läbipaistvust, siis ma esitasin muudatusettepaneku, mis suurendaks EU-LISA läbipaistvust ning äh, see puudutab äh, huvide konflikti vältimist, äh, mis puudutab agentuuri juhti, haldusnõukogu ja nõuandevat kogu. ning ma tahtsin mainida ka seda, et tegevjuht peab olema oma tegevuses sõltumatu ning ei allu ühegi valitsuse korraldustele, siis tegevjuhi mandaat, ma usun, et see ettepanek peaks olema vastavuses võimalike Äh, laiendustega direktori mandaadile, mis vastavad ka Europoli määrusele, nii et siin on ka üleminekuperiood äh, ja see võimaldaks siis äh, ametiaega pikendada kuni viie aastani kui äh, seda on juba praeguse õigusliku raamistiku kohaselt laiendatud, nii et äh, see tugineb äh, praegusele õiguslikule raamistikule ja uuele õiguslikule raamistikule, raamistikule. nii et ma usun, et ma olen siin maininud ikka põhilisi punkte ja ma tahaksin öelda, et Euroopa seisab silmitsi praeguselike väljakutsetele, väljakutsetega, et olla avatud, samas olla ka turvaline ja EU-Liisa vajab ka seega tugevat mandaati ning piisavat Äh, paindlikkust äh, ning me peame olema siis avatud ja säilitama turvalisuse ja ma ootan ka mõttevahetust kolleegidega ja loodetavasti jõuame kiiresti kokkuleppele, suur tänu! Thank you very much! suur aitäh! nüüd saavad sõna variraportöörid, äh, Rahvapartei, palun! suur tänu, tahan tänada raportööri dokumendi eest. see ettepanek ja raport on kooskõlas Rahvapartei prioriteetidega ja mul on hea meel, et sätted tagavad peadirektori sõltumatuse ja samuti on hea, et artikkel kolmkümmend kaheksa lõige üks on tugevamaks muutunud, kolmandad riigid võivad assotsio-, assotsieerumislepinguid Euroopa Liiduga sõlmida ja sellesse hõlmatud olla. erialane eh, personal ja samuti te-, lisatehniliste asukohtade loomine ja otsustesse kaasatus, ameti hindamine ja samuti SES paketi läbivaatamise koosseis on kõik positiivsed. nagu ma möödunud korral ütlesin, on selge, et EU Liisa seisab silmitsi suurte ülesannetega ja sellepärast on väga oluline, et tulevikuks oleks need, nad varustatud kõigega, mida nad vajavad selleks, et oma tööd teha. ma ootan ka edasist koostööd raportööri ja teiste kolleegidega. suur tänu. Katariina Tšinitši nüüd suur aitäh! kõigepealt ma tänan kolleegi selle raporti koostamise eest Euliisa kohta. ja selle oluline on see, et meil oleks konstruktiivne alus, millest Euroopa Parlamendis lähtuda, see on väga oluline määrus. Euliisa mängib väga olulist rolli turvalisuse tagamisel info vahetamise juures. ma lugesin komisjoni esialgset eelnõud väga põhjalikult ja samuti kolleegi mõtteid ja on teemasid, mida me peame koos variraportööridega põhjalikumalt analüüsima. kõigepealt on vaja analüüsida Euroopa Liidu Nõukogu eh, rolli ja raportööri ettepanekud selles küsimuses on väga mõistlikud, aga me peame vaatama ka kontrolli aspekti nii, et Euroopa Euro, EU-liisal oleks võimalik täita neid ülesandeid, milleks ta on ellu kutsutud ja teha seda efektiivselt. üks oluline teema veel, mida me peame põhjalikumalt analüüsima, on finants kompensatsioonide süsteem, mida raportöör välja pakub. ka selles teemas me peame põhjalikumalt seda teemat analüüsima, sellepärast et muidu jääb see amet teenuse osutajaks, mille tegevust äh, hiljem hüvitatakse. aga me teame, et ametiasutused võivad teatud tooteid turustada ja see toob endaga probleeme, negatiivseid tagajärgi ameti ülesannete täitmisele vastavalt kehtestatud reeglitele. veel üks teema, mida ma tahaksin mainida, on seotud teiste rahvusvaheliste orga-, ametitega seotud või sõlmitud lepingutega. uue lõike all me peame artiklis kolmkümmend kaheksa paika panema seda, et mida me täpsemalt seal silma, silmas peame ja samuti peadirektori ametisse nimetamise menetlus peab olema kooskõlas teiste sise- ja justiitsvaldkonna sarnaste menetlustega ja meil peab olema oma roll parlamendina kaasseadusandjana ja kindlasti lähiaastatel see roll on väga oluline. komisjoni üheksas artikkel dokumendis on põhimõtteliselt meie hinnangul vastuvõetav see, et EU-LISA võib süsteeme arendada siis, kui kaasseadusandjad sellise otsuse teevad seadusandlike töövahendite, instrumentide abil, mida praegu läbi räägitakse. see on väga oluline, et EU-LISA tagaks koostalitlusvõime ja see on teema kindlasti, mida tuleb silmas pidada. ja lõpetuseks andmekaitse, isikuandmete kaitse ra-, variraportööride kohtumisel me peame sellest täpsemalt rääkima ja rääkima anonüümiseeritud andmetest, mida statistika jaoks kasutatakse ja samuti artikkel kaksteist lõige kaks, mis käsitleb IT-süsteemi üldist ülesehitust. aga ma usun, et meil on variraportööride kohtumisel neid asju detailselt analüüsida. ja ma olen kindel, et siis on meil võimalik ka koostada tekst, mis kõiki rahuldab, sellepärast et EU-Liisa tõepoolest väärib seda. suur tänu! kuna rohkem variraportööre siin ei ole, siis tahaksingi küsida, kas on teisi Eh, sõnasoovijaid. aga keegi andis märku, et tema on ka variraportöör. aga kolm sõnavõtjat on juba olulisemad teemad ära kajastanud. ma usun, et Euroopa Parlamendi poolne toetus sellele ametile on väga selgelt väljendatud ja küsimus on nendes tagatistes, mida me peame paika saama ja loomulikult me peame kinni pidama oma standarditest. ja kui te lubate, siis ma paluksin ka komisjonil lühidalt sõna võtta, enne kui uuesti raportöör sõna saab. härra Milou, kas teie tahaksite lühidalt ka oma mõtted välja öelda selle dokumendi osas? suur aitäh! kõigepealt tänan raportööri selle raportööri eelnõu, raporti eelnõu eest EU-LISA kohta. komisjon on mitmete muudatusettepanekutega nõus, sest need toovad selgust ja lisavad uusi aspekte, mis muudavad teksti paremaks, kuid siiski on meil mõned probleemid teatud elementidega siin. muudatusettepanekute järjekorras tahaksime kõigepealt keskenduda üks kaheksateist ja üheksateist, mis puudutavad äh, kaheksateistkümnendat artiklit, need on teised tegevuskohad, tehnilised tegevuskohad. see on ettepanek, mis pärines haldusnõukogu otsusest süsteemide asukoht on süsteemides endas äh, Mm, paika pandud siis määrusega ja seal on mainitud konkreetset asukohta, seega kui asukohta muutma hakata, siis tuleb ka neid teisi instrumente muutma hakata ja meie meelest see ei ole haldusnõukogu pädevuses seda otsustada. see, et äh, back-up süsteemid võiksid äh, simult-, äh, samaaegselt toimida Äh, seda on arvesse võetud. see on võimalus, mis on ette nähtud ja võimalusena on seda võimalik aktiveerida. muudatusettepanek kaheksateist sõnastus sobib, aga üheksateistkümnenda muudatusettepanekutega me nõus ei saa olla. seal on öeldud, et see uus asukoht võib ära otsustatud olla haldusnõukogu otsusega. see ütleb, et back-up'i asukohta võib muuta haldusnõukogu otsusega. aga siiani ei ole mõjuhinnangut läbi viidud selleks, et eh, kontrollida, kas on vaja neljandat asukohta või kas on vaja olemasolevat back-up'i kuhugi liigutada seega praegu on võimalik back-up'i kohta kasutada alternatiivselt tegevuskohana ja ma usun, et see tehniline lahendus, mis praegu olemas on, sellest täiesti piisab. igasugused muudatused, mis vajavad eh, seadusandlike aktide muutmist, selles osas peaksid otsuseid langetama kaasotsustajad. mis muudutab, puudutab kolm ja kuusteist muudatusettepanekuid. ad hoc toetus liikmesriikidele. me oleme nõus, et teksti on võimalik selgemaks muuta, nii et taotlused toetuse saamiseks saab otse ametile esitada, aga nendes olukordades, kus mingisuguseid erakorralisi meetmeid oleks vaja rakendada, siis need taotlused tuleks edastada komisjonile, sest komisjonil on võimekus hindata just neid aspekte, mida seal nendes muudatusettepanekutes käsitletakse. kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta alguses, rändekriisi alguses paluti EULISalt tuge vastuvõtukeskuste töö korraldamisel. me ei ole selle vastu, et me võime jälgida, kas äh, amet on asjakohaselt ja piisavalt kiiresti reageerinud liikmesriikide äh, taotlustele. vabandage, meil on mõne minuti pärast algamas pikad hääletused, kas te võiksite oma sõnavõtu võib-olla kiiresti lõpetada, nii et anda ja anda kirjalikult oma konkreetsemad kommentaarid raportöörile muudatusettepanekute kohta. meil on kohtumine raportööri ja variraportööridega ja kindlasti me siis me saamegi neid muudatusettepanekuid detailsemalt analüüsida. suur aitäh, et te nii mõistvalt suhtute. võtame selle siis arvesse ja nüüd annan uuesti sõna raportöörile et ta saaks veel otsad kokku tõmmata, enne kui me hääletuse juurde asume. suur aitäh! ma tean, et me oleme valmis hääletama, asume uuesti. andmekaitse kohta tahaksin öelda seda, et komisjon viis läbi mõni aeg tagasi uuringu sel ajal, kui Euliisa loodi ja siis järeldati, et on turvalisem, kui on üks amet, kes kõiki andmebaase haldab sest see aitab kõige paremini andmeid kaitsta ja tagada neutraalsust. aga samas EULISA-l ei ole ligipääsu sellele infole, mis andmebaasides sisaldub. seega ühte ametit on väga lihtne äh, kontrollida, kui, palju lihtsam, kui kontrollida kümmet, kes andmete töötlemisega tegelevad, aga see ongi praegu minu poolt kõik, aitäh! suur tänu. muudatusettepanekuid tuleb esitada kuuendaks novembriks kuni kella kuueni õhtul. sellega oleme selle teema lõpetanud, nüüd anname ühe minuti kolleegidele kohale asumiseks ja siis me jätkame hääletamisega Colleagues, um, please get ready. kolleegid, palun seame ennast hääletamiseks valmi, valmis, võtame oma elektroonilised kaardid välja. mõne hetke pärast alustame, palun olge valmis Colleagues, if everyone is ready. kolleegid, kui te olete nüüd valmis, siis me saame alustada. ma näen, et kolleegid veel otsivad oma istekohti. palun teeme kiiresti. esimene elektrooniline hääletamine. digitaalne kaubandusstrateegia. Angelina, Angelika, Melina, kas, kas te soovite sõna, enne kui me hääletama asume? hakkame kohe peale, jah. kolleegid, kompromiss kolm, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? kõik ei ole veel hääletanud, see hääletamine on veel avatud. kas kõik on hääletanud? kas kõik on hääletanud? nüüd on hääletamine lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kuus, hääletamine on alanud. muudatusettepanek kakskümmend kuus. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud? kakskümmend kuus, tagasi lükatud. kompromiss neli, hääletamine on alanud kompromiss neli, hääletamine on lõppenud, vastu võetud. kompromiss viis, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud, vastu võetud. kompromiss kuus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend seitse, esimene osa, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud teine osa. vabandust. muudatusettepanek nelikümmend kolm, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. kolleegid, sotsiaaldemokraatidel on nüüd liiga palju. hääletamine on lõppenud. see on vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend viis. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud põhjenduspunktid, äh, muudatusettepanek seitse, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksa, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. sotsiaaldemokraadid, teid on üks liiga palju Brigitt, võta üks ära. hääletamine on veel äh, käigus, nüüd on hääletamine lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksa, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kümme, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek üksteist, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmteist, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanekud, panek neliteist, hääletamine on alanud lõppenud, tagasi lükatud, muudatusettepanek viisteist, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kuusteist, hääletamine on alanud. hääletamine lõppes. tagasi lükatud, muudatusettepanek seitseteist, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kompromiss üks, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kaks, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud vastu võetud. kompromiss kaks, hääletamine on lõpp, alanud. hääletamine on lõppenud, vastu võetud. volitused, muudatusettepanek üks. lõppenud. vastu võetud Äh, muudatusettepanek kaks, hääletamine on alanud ja lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kolm, hääletamine on alanud ja lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek neli, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. viies, hääletamine on alanud ja lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kuus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. tekst muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud viiskümmend kaks poolt, kolm vastu, üks erapooletu palju õnne raportöörile! kolleegid, liigume nüüd edasi. liigume edasi äh, eraelu austamine ja isikuandmete kaitse elektroonilise side puhul ja direktiivi kaks tuhat kaks murd äh, viiskümmend kaheksa kehtetuks tunnistamine privaatsust ja elektroonilist sidet käsitlev määrus. Äh, raportöör on Marju Lauristin. see on raporti eelnõu vastuvõtmine, kas raportöör sooviks sõna, enne kui me hääletama asume? Marju? suur tänu, ainult lühidalt võtan sõna. ma tänan kogu variraportööride meeskonda, samuti Rahvapartei variraportööri, kes viimase hetkeni pingutasid selle nimel, et kompromissile jõuda. kahjuks kõik ei läinud nii, nagu me oleksime tahtnud. see töö oli väga raske, surve oli väga suur ja ma olen väga tänulik igaühele, kes seda päris tööd teinud on, väga aktiivselt ja abivalmilt tegutsenud parima eesmärgi nimel, me saavutasime nii palju, kui me vähegi suutsime. suur aitäh! kompromissartikli üks osas hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. kolleegid, sotsiaaldemokraadid, teil on jälle üks üle, palun eh, pange asjad korda, nii. jätkake samamoodi, hääletamine on lõpetatud. vastu võetud. kompromiss kaks. vabandust, kompromissi artikli kaks kohta hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud. kompromiss artikli kolm kohta, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kompromiss artikli neli osas, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud, vastu võetud. kompromiss artikli viis osas, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud? vastu võetud. kompromiss artikli kuus osas. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud. kompromiss artikli seitse osas hääletamine on alanud. ma ei anna lehekülje numbreid teile, nii et toimetage rahulikult, teate küll, mis juhtuma hakkab, kui ma lehekülje numbreid hakkan ütlema. kompromiss artikli seitse osas, otsige rahulikult proua Stevens. kas leidsite üles, nüüd on hääletamine lõppenud? vastu võetud. kompromiss artikli kaheksa osas. hääletamine on alanud. Te võite lehekülje numbreid küsida nii palju, kui te tahate. hääletamine on jätkuvalt avatud nüüd on hääletamine lõppenud. vastu võetud. kompromiss artikli üheksa osas. artikkel üheksa, hääletamine on alanud. võtke rahulikult aega, ma ootan, kuni kõik on hääletada jõudnud. kompromiss artikli üheksa osas. hääletamine on praegu toimumas, kas kõik on jõudnud hääletada? nüüd on hääletamine lõppenud. vastu võetud kompromissartikli kümme osas hääletamine on alanud. hääletamine toimub jätkuvalt veel. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kompromiss artikli üksteist A osas hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud, vastu võetud. nüüd liigume edasi kompromiss artikli kaksteist osas juurde. asi on selles, et üksteist A juures selle vastuvõtmine tähendab, et me saame liikuda otse artikli kaksteist kompromissi juurde edasi. nagu ma ütlesingi, artikli kaksteist osas kompromiss. hääletamine on avatud. nüüd on hääletamine lõppenud. vastu võetud. kompromiss artikli kolmteist osas. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud, vastu võetud. kompromiss artikli neliteist osas, hääletamine on alanud. ja hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kompromiss artikli viisteist osas. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud kompromiss artikli kuusteist osas, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kompromiss artikli seitseteist osas, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud kompromiss artikli kaheksateist osas, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kompromiss artikkel üheksateist, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kompromiss artikkel kakskümmend üks, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud kompromiss artikli kakskümmend kaks osas, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kompromiss artikli kakskümmend kolm osas, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud kompromiss artikli kakskümmend neli osas hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud kompromiss artikli kakskümmend viis osas. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud, vastu võetud. kompromiss artikli kuu, kakskümmend kuus osas hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud, vastu võetud. kompromiss artikli kakskümmend seitse osas, hääletamine on alanud. hääletamine lõppes. vastu võetud. põhjenduspunktide üle me ei hääleta, sest need on juba kõik äh, kaasatud. nüüd äh, kogu tekst muudetud kujul, nimeline hääletamine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 te kõik soovite ühe hetke nüüd oodata. kas see oli lõplik hääletamine? jah. vabandan, kolleegid. me ei saa nüüd pikemalt enam oodata. üks koordinaator palus, et hääletamine kestaks kauem, aga nüüd me lõpetame hääletamise, nüüd on hääletamine lõppenud. vastu võetud kolmkümmend üks poolt, kakskümmend neli vastu, üks erapooletu. nüüd hääletame läbirääkimismandaadi osas, hääletamine on al alanud. kas kõigi, kõik on jõudnud hääletada? nüüd on hääletamine lõppenud. vastu võetud kolmkümmend üks poolt, kakskümmend viis vastu. erapooletuid ei ole, palju õnne raportöörile. Mr Boni um,, do you wish to take the floor? härra Boni, kas soovite sõna? kolleegid, härra Boni soovib sõna, palun. kolleegid kuna viimaseid päevi on Euroopa Parlamendis Marju Lauristin, kuna ta on otsustanud oma karjääri jätkata Eestis, siis ma tahaksin teda südamest tänada tema panuse eest meie väga vastuolulistesse aruteludesse. aitäh, Marju! Thank you, Mikael. Very aitäh, Mikal, väärika sõnavõtu eest komisjoni nimel suur-suur tänu ja tõesti aitäh, Marju, ja palju-palju edu! kolleegid, ma tean, et see oli nüüd väga põnev hääletus, aga liigume edasi järgmiste hääletuste juurde. ma tean, et mitmed kolleegid on ajalise surve all selleks, et nende ajakava austada. tahaksin kiiresti edasi liikuda. liigume siis edasi Euroopa Liidu Eurojusti raporti juurde, raportööriks on Axel Voss. kas härra Voss soovib sõna enne hääletust? jah, lühidalt. ma tahaksin tänada kõiki, kes on eh, pidanud eh, nüüd pikalt meid äh, ootama, aga me oleme jõudnud tulemuseni, mille üle me võime suhteliselt äh, uhked olla, nii et suur aitäh teile! aitäh, Aksel! liigume siis hääletuse juurde, alustame muudatusest üks kaheksa seitse. hääletamine on alanud hääletamine lõppenud tagasi lükatud. edasi, muudatus kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatus seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud samuti vastu võetud. muudatus kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss A, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud kompromiss B hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss C, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatus seitseteist, hääletus on alanud kolleegid, muudatus neliteist jäi vahele, vabandan. võtame ette muudatuse neliteist, vabandan, muudatus neliteist, hääletus on alanud. muudatus neliteist, hääletus on alanud, kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud? tagasi lükatud. nüüd seitseteist, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatus kakskümmend. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatus kaks, neli, kaks, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, kompromiss D, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud, kompromiss E, hääletus on alanud hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatus kakskümmend kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatus kolmkümmend kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, muudatus kolmkümmend kolm, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss F, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss G, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. kompromiss H, hääletus on alanud on lõppenud. vastu võetud. muudatus nelikümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss I. hääletus on alanud hääletus on lõppenud vastu võetud. kont viisteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, kompromiss J, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss K, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud, kompromiss L, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, muudatus kaks kaheksa neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud, kompromiss N, hääletus on alanud lõppenud, vastu võetud, kompromiss O, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. muudatus kuuskümmend üheksa, muudatus on, äh, hääletus on alanud, kuuskümmend üheksa kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud, vastu võetud. juuri nelikümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud, kompromiss P, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud kompromiss Q hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatus seitsekümmend neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. Juri nelikümmend kaks hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kompromiss R, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss S, hääletus on alanud hääletus on lõppenud vastu võetud, kompromiss T, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud, kompromiss Z, D, hääletus on alanud. see on see andmekaitse kompromiss. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss TA hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud, kompromiss U hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud, kompromiss V hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kaks siis V kompromiss, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatus kolm, kaheksa, seitse, hääletus on alanud kolm kaheksa seitse. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss X. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss Y hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud, kompromiss Z. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, ka vastu võetud, muudatus üks, neliteist, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud. muudatus üks, neli, kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, ka vastu võetud, muudatus üks, neli, neli, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud muudatud üks, neli, viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. samuti vastu võetud üks, neli, kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud üks, neli, seitse, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud, üks, neli, kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud, üks, neli, üheksa ja kont kolmkümmend neli koos, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud, üks, viis, null, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. üks, viis, üks kuni üks, viis, neli üheskoos hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. üks, viis, viis hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud, kont nelikümmend neli, hääletus on alanud. lõppenud, tagasi lükatud, kont nelikümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, üks, viis, kuus, hääletus on alanud lõppenud. vastu võetud üks, viis, seitse, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud üks, viis, kaheksa, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud üks, viis, kaheksa, ei, mitte ühes ko-, neli, null, kaheksa, muudatusettepanek. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. muudatus üks, viis, üheksa, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud, kont nelikümmend kuus, hääletus on alanud lõppenud, vastu võetud üks, kuus, null, hääletus on alanud. lõppenud, vastu võetud neli, null, üheksa, hääletus on alanud. lõppenud, vastu võetud kond nelikümmend seitse, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. kond nelikümmend kaheksa, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. kompromiss Z, C, hääletus on alanud see on sellepärast, et tähestik on vahepeal otsa saanud. nii tuleb teha, kui tähestikus enam nii palju tähti ei ole, hääletus on lõppenud. hääletus on lõppenud, aga mis juhtus? kolleegid, masinaga midagi juhtunud. meil tuleb kompromiss ZC uuesti hääletada kuna seade ei salvestanud hääli. uuesti avatud hääletamine, kompromiss ZC. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud, vastu võetud. nüüd juuri viiskümmend kaks, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud, vastu võetud. üks, kuus, viis, hääletamine on alanud lõppenud. vastu võetud, üks kuus kuus, hääletamine on alanud. lõppenud. vastu võetud, üks kuus seitse, hääletamine on alanud. lõppenud. vastu võetud, üks kuus kaheksa, hääletamine on alanud. lõppenud vastu võetud. üks, kuus, üheksa, hääletamine on alanud. lõppenud. vastu võetud. kont viiskümmend, hääletamine on alanud. lõppenud. vastu võetud. muudatus üks, seitsekümmend, hääletamine on alanud ja kont viiskümmend üks üheskoos, üks, seitsekümmend ja kont muudatus üheskoos, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud, vastu võetud, kond viiskümmend kaks, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud, vastu võetud, üks, seitse, üks, kond viiskümmend kolm üheskoos, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud, vastu võetud kond viiskümmend neli, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. üks, seitse, kaks, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. üks, seitse, kolm, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud, üks, seitse, neli, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud, neli, üks, kolm, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud, neli, üks, neli, hääletamine on alanud hääletamine lõppenud, tagasi lükatud, üks, seitse, viis, hääletamine on alanud. Closed. lõppenud, tagasi lükatud. Juri viiskümmend kaheksa, avatud. lõppenud tagasi lükatud üks, seitse, kuus, hääletus on alanud. lõppenud, tagasi lükatud. üks, seitse, seitse, hääletus on alanud. lõppenud, tagasi lükatud. üks, seitse, kaheksa, hääletus on alanud. Closed lõppenud, vastu võetud, üks, seitse, üheksa, alanud, lõppenud, vastu võetud, sada kaheksakümmend hääletus on alanud. Closed. hääletus on lõppenud, vastu võetud sada kaheksakümmend üks hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. neli, üks, kuus hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. Juri kuuskümmend üks hääletus on alanud. lõppenud tagasi lükatud. sada kaheksakümmend kaks ja neli, kaks, seitse koos, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. nelisada kaheksateist hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud sada kaheksakümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada kaheksakümmend neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada kaheksakümmend viis, hääletus on alanud hääletus on lõppenud vastu võetud sada kaheksakümmend kuus, hääletus on alanud. vastu võetud äh,, vabandust, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kont viiskümmend viis, hääletus on alanud. lõppenud, tagasi lükatud. kont viiskümmend kuus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. põhjenduspunkti muudatusettepanek sada kaheksakümmend kaheksa, sada kaheksakümmend üheksa koos, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. üks, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss ZA hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. Jüri kaks hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. Jüri kolm hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. Jüri neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. Jüri viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolm, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud Jüri seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek sada üheksakümmend kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud sada üheksakümmend üheksa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud, kont kolm, hääletus on alanud. lõppenud, vastu võetud, juuri kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud, juuri üheksa, hääletus on alanud. lõppenud vastu võetud. kakssada üks hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kompromiss ZB hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kakssada kolmteist hääletus on alanud, kakssada kolmteist hääletus on lõppenud, vastu võetud. viis ja Jüri neliteist koos. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kakssada viisteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud Juri viisteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakssada kuusteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakssada seitseteist, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kont viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kont kuus, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. Jüri kuusteist, hääletus on alanud lõppenud, vastu võetud, muudatusettepanek kakssada kaheksateist, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud kakssada üheksateist, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud kakssada kakskümmend hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. ja nüüd tekst koos muudatusettepanekutega, nimeline hääletus, hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud. vastu võetud viiskümmend üks poolthäält, viis vastu, erapooletuid pole ja nüüd siis hääletame otsuse üle alustada läbirääkimistega, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, viiskümmend viie vastu, õnnitleme raportööri. palju õnne, härra raportöör! colleagues um.... head kolleegid, et te teaksite, kuna me lõpetasime hääletamisega natuke varem, siis eh, tuleb meil paus kella kaksteist kolmekümneni, ütleb härra esimees. ehk siis järgmine päevakorrapunkt tuleb kell kaksteist kolmkümmend, mis on meie ühine koosolek EKON komisjoniga ja senikaua on meil paus. aitäh teile abi eest hääletustega hommikul ja nii palju siis praegu hääletustest. jätkame koosolekuga kell kaksteist kolmkümmend.